colleagues, um, just for those who are waiting for point 24, Mrs McAvey will not be available, but she päevakorrapunkt kakskümmend neli küsimuses ähm, proua Makaveid ei ole, aga proua Stevens asendab teda. aga me hangime kõned tõlkidele ning teeme seetõttu viieminutise pausi, niikaua kui see kõne jõuab tõlkideni ja, ja proua Stevens saab äh, asendada proua Makoveid nagu kord ja kohus, nii et teeme väikese pausikese, kuni viis minutit ja siis jätkame päevakorrapunktiga kakskümmend neli, mis käsitleb Schengenit. nii et äh, kolleegid, teeme väikese pausi, kuni viis minutit ja siis äh, vaatame, kas proua Steven saab asendatud. kohe, kui kõne on kohal, siis jätkame. Okay, can we start? We can? Okay. Okay, colleagues, sorry for the delay. kallid kolleegid, nüüd me võime siis pihta hakata. tõlgid juhivad tähelepanu asjaolule, et kõnet ei ole tulnud. nüüd on meil päevakorras siis Schengeni süsteemi rakendamine Bulgaariale ja Rumaania, Rumeeniale ning ähm, me täname proua Stevensit, et ta asendab äh, proua Makoveid, tuletame teile meelde, et kaheksateistkümnendal jaanuaril nõukogu palus Euroopa Parlamendite arvamust seoses äh, plaanitava otsusega ähm, rakendada Schengeni aki järelejäänud sätteid Schengeni informatsioonisüsteemi kohta Bulgaarias ja Rumeenias ja nõukogu otsus äh, toob sisse võimaluse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 sisenemise või kõigis viibimisest keeldumiseks äh, ning teised riigid, äh, äh, teiste riikide selliseid hoiatusi ellu viia ja proua Makovei on siis teile edastatud raporti koostaja ja nõukogu edastas selle nädala alguses üle vaadatud otsuse projekti ja peamised muudatused on siis viide artiklile kakskümmend viis Schengeni konventsioonist, mis kehtib Bulgaaria ja Rumeenia kohta, nende vahelistele suhetele ning suhetele ülejäänud ülejäänud Schengeni riikidega ja teiseks, nõukogu otsuse projekti jõustumise kuupäev ja me kuulame siis ära, mida on, kuidas eesistuja tutvustab meile seda otsuse projekti, seejärel kuulame ära, mida on komisjonil öelda ja lõpuks toimub proua Stevensi äh, raporti projekti tutvustus, proua Makovi raporti projekti tutvustus proua Stevensi poolt seega siis ja kui teil ähm, pole midagi selle vastu, siis läheme kohe asjadega edasi, asume tööle kallale ja härra Stekov asendab äh, proua Desislava Minkovat ning äh, nõukogu eesistujat. suur tänu, austatud esimees, äh, lugupeetud proua Stevens, head Euroopa Parlamendi liikmed kõigepealt palun lubage mul nõukogu nimel tänada raportööri raporti projekti koostamise eest äh, nõukogu otsuse kohta, mis käsitleb äh, ülejäänud Schengeni aki sätete jõustamist äh, seoses SIS-süsteemiga Bulgaaria Vabariigis ning Rumeenia Vabariigis nõukogu jaoks on see otsus oluline samm edasi ning aitab tugevdada koostööd äh, sissi vallas liikmesriikide vahel. Teile on tutvustatud otsuse projekt, otsuse projekti ning omalt poolt võin lisada vaid seda, et see otsus järgneb riiki sisenemise, riigist väljumise süsteemi jõustumisele ning seda süsteemi haldavad, kasutavad ka liikmesriigid, kes täiel määral Schengeni akiid ei rakenda täieulatuslikult. riiki sisenemise, riigist väljumise süsteemis on kolm tingimust, mida äh, riikidele, kes ei rakenda täielikult Schengeni õigustikku. esimene tingimus on see, et on läbi viidud täielik äh, Schengeni hindamisprotsess ning see on läbitud edukalt, Rumeenia ja Bulgaaria läbisid selle edukalt äh, mõnda aega tagasi, teine sät-, teine tingimus on, et tuleb rakendada Schengeni sätteid seoses viisa informatsioonisüsteemiga. ka see on paigas ja äh, kolmandaks tuleb tagada, et sissesätteid rakendatakse mõlema riigi puhul. nõukogu on võtnud vajalikke meetmeid selleks, et valmistada ette seda otsuse projekti viimase tingimise täitmiseks, selleks et Rumeenia ja Bulgaaria saaksid rakendada siis süsteemi ilma igasuguste piiranguteta, nii nagu artikkel üks lõige neli nõukogu kahe tuhande kümnenda aasta otsusest äh, kaks äh, kuus viis äh, seda ette näeb. ja see otsus, nagu te ütlesite, võimaldab Bulgaarial ja Rumeenial hinnata Äh, erinevaid hoiatusi teistest liikmesriikidest äh, ning äh, võtta meetmeid sellega seoses, keelduda isikutele, kes ei vasta Schengeni alale sisenemise tingimustele, sisenemise lubamisest. ja samuti nende kahe liikmesriikide riiki sisenemise lubamisest keeldumised sisestatakse süsteemi ning ähm, ka teised liikmesriigid võtavad neid arvesse. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, härra Šekov! nüüd saab äh, sõna mm, härra Marke komisjoni nimel, palun! Äh, vabandust, minu nimi on hoopis Fille Klaarhout, tere hommikust teile, proua Stevens ja austatud parlamendiliikmed! Euroopa Komisjon üldiselt tervitab seda otsust, sellepärast et see otsus kaasab Schengeni koostöösse Rumeenia ja Bulgaaria suuremal määral. see aitab parem, parandada ka julgeolekut Euroopa Liidus pärast selle otsuse vastuvõtmist Rumeenia ja Bulgaaria saavad sisestada hoiatusi siis süsteemi ning keeldumisi ning teised liikmesriigid näevad neid sisestatud keeldumisi ja nad saavad äh, välispiiridel samuti lähtuda nendest äh, hoiatustest. tehniliselt äh, on ettevalmistustööd EULISA Rumeenia ja Bulgaaria poolt ära tehtud ja seda funktsiooni saab kasutusele võtta ja Ulisa on vastavad katsed läbi viinud. Bulgaaria ja Rumeenia on katsekeskkonnas ka ise süsteemi äh, neid hoiatusi sisestanud, nii et kõik on tegelikult valmis ning äh, otsus võib rakenduda. ja samas ma tahaksin mainida, et komisjon oleks eelistanud äh, kui see meede oleks olnud sisepiiril piirikontrollide kaotamise, kaotamisega kokku langenud, aga sisepiiridel ei ole veel piirikontroll kaotatud ning on mitmed olulised Schengeni akii sätted, mis täiel määral ei rakendu Rumeeniale ja Bulgaariale. see on oluline samm täiendava lõimumise suunas, aga nagu ma ütlesin, komisjon oleks eelistanud, kui see oleks toimunud loogilise jätkuna kõikide Schengeni akii sätete jõustamisele ja piirikontrollide tühistamisele sisepiiridel. suur tänu! nõukogule, suur tänu komisjonile. jah. nüüd saab siis sõna proua Stevens, kes räägib proua Makavei nimel, palun. palun, proua Stevens. tere hommikust, räägin proua Makovei nimel kes paraku ei saa siia tulla, kuivõrd ta on haigestunud. mul on äh, rõõm äh, rääkida siis sellest äh, nõukogu otsuse projektist, millega kõrvaldatakse veel jäänud piirangud sissesüsteemi rakendamisele Rumeenias ja Bulgaarias. Need piirangud olid seotud kohustusega keelduda riiki sisenemisest, riiki sisenemise lubamisest kolmandate riikide kodanikele, kelle puhul on süsteemi sisestatud hoiatus. kohustus hoiatusi sisestada kolmandate riikide äh, isikute kohta äh, seoses riiki sisenemise või riigis viibimisega samuti ka on seotud selle otsusega. kui see otsus jõustub, siis Bulgeeria, Bulgaaria ja Rumeenia välispiiridel viidud kontrollid ning territooriumil läbi viidud kontrollid muutuvad tõhusamaks. mõlemad riigid saavad siis süsteemi sisestada selleks, et keelduda riiki sisenemise lubamisest või riigis viibimisest ning samal ajal saavad nad täide viia ka teiste liikmesriikide kehtestatud hoiatusi. ja see suurendab usaldust meie süsteemi iseäranis, kui tegemist on hoiatusega, mis on seotud äh, riikliku riikliku julgeoleku, avaliku julgeoleku või avaliku korra ning äh, sellelaadsete otsustega. nii Rumeenia kui Bulgaaria mängivad olulist rolli äh, Musta mere jälitustegevusega seotud operatsioonides ka Donaula, mis on olulised äh, koridorid ja väga delikaatsed piirkonnad mõlemad riigid on olnud olulised panustajad logistilistesse Euroopa Liidu, Euroopa Liidu piiri ning rannikuvalveameti operatsioonidesse. see otsus võimaldab Bulgaarial, Rumeenial liituda Schengeni alaga täiel määral ning suurendab Euroopa Liidu julgeolekut ning aitab meil paremini võidelda tõsise kuritegevuse ning terrorismi vastu. raportöör soovitab seda, et Äh, nõukogu tekst võetakse parlamendi poolt vastu äh, ilma muudatusteta, et liikmesriigid saaksid otsust kiiresti rakendama hakata. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on teine mai ja hääletus libekomisjonis ette nähtud kahekümne neljandaks maiks. suur tänu, Helga! ja nüüd annan sõna saadikutele, härra Koelju, palun! In 2011 I had aitäh, kaks tuhat üksteist oli mul au koostada raport, mis siin ka heaks kiideti ja see puudutas Rumeenia ja Bulgaaria ühinemist Schengeni alaga. kahjuks tänase päevani Rumeenia ja Bulgaaria endiselt ei ole vaba liikumise ala liikmed. sellest peale olen ma korduvalt ütelnud, Bulgaaria ja Rumeenia on oma kodud ära teinud, aga üksmeelsuse nõue nõukogus takistab neil liituma Schengeni alaga. see on näiteks ebaõiglusest äh, ning äh, ühehäälsuse nõudega kaasnevatest probleemidest. ma olen raportöör äh, Schengeni ala kohta olnud ja me ütlesime seal selles raportis jällegi kord, et Rumeenia ja Bulgaaria peaksid koheselt ja ilma reservatsioonideta saama täie määraliseks Schengeni ala liikmeks nüüd me näeme, tegemist on järjekordse sammuga äh, nende riikide teel liikumaks äh, Schengeni poole ja ühinemaks Schengeni infosüsteemiga. ja meie omalt poolt anname ilma kõhklusteta äh, nõusoleku nende liitumiseks SIS-iga, e selleks et piirikontrolli läbi viia. aga nagu raportöör ka ütles, need kaks liikmesriiki Äh, omavad üha olulisemat rolli Schengeni ala turvalise tagamisel, aga nad ei saa sellest mingit kasu, nad ei saa suuremat liikumisvabadust kasutada. rahvapartei on valmis koostööd tegema raportööriga ning toonitab, et äh, täielik Schengeni alaga liitumine, mitte ainult SES-iga liitumine, on Rumeenia ja Bulgaaria jaoks prioriteetsed äh, ja peaksid olema ka meie koja jaoks. aitäh, see arvamus ei saa olla selgem härra Koelju on meie Schengeni raportöör ka, Daniel, nüüd on sõna sinul. jah, aitäh! Va-, vaatasin läbi meie variraportööri äh, dokumendid, Sergei Stanišovi omad ning tema tahaks edasi liikuda, sellega tahaks kolleegidele meelde tuletada, et oktoobris nõukogus võeti vastu otsus, millega antakse Bulgaaria, Rumeenia passiivne juurdepääs eh, infovahetussüsteemile. Eh, Need on tegemist kahe viimase mm, sätega, eh, mis ei ole veel avatud Bulgaaria, Rumeenia jaoks, enne kui sisekontrollid kaotatakse ning see on eeltingimuseks, et sisemise valimissüsteemi hakataks kohaldama aastaks kaks tuhat kakskümmend selle nõukogu otsusega on Bulgaarial ja Rumeenial nüüd kohustused ja vastutus, neil on samasugused kohustused kui äh, Schengeni ala täiemäärilistel liikmetel aga nad siiski nõukogu tõttu ja üks, ühehäälsusnõude tõttu ei saa piirikontrolle sisepiiridel kaotada. juba seitse aastat on möödunud peaaegu sellest, kui nõukogu jõudis järeldusele, et need riigid on täitnud õiguslikud ja tehnilised nõuded kõikides Schengeni aki valdkondades, aga alles nüüd me näeme, astutakse väikeseid samme edasi no mitte seetõttu, et kriteeriumid oleksid täielikult täidetud, vaid seetõttu, et mm, surve julgeolekule üha enam eh, mm, kasvab ning sellel kannatavad inimväärikus ning meie mm, õigused. me näeme, et selline kohustustest, lubadustest mitte kinnipidamine eh, on muutunud iseloomulikuks Euroopa Liidus julgeolek aga tähendab ühist tegutsemist, mitte killustatust ja seega on vajalik, et me leiaksime õige tasakaalu vaba liikumise ja julgeoleku vahel. seda on võimalik saavutada ainult läbi ähm, tugeva koordineeritud õigusliku koostöö, kus kõik on võrdsed see tähendab seda, et tuleb äh, kõrvaldada nähtamatud äh, takistused liikmesriikide vahel, mis takistavad äh, veel määral ellu viia ühte kõige suuremat Euroopa Liidu saavutust. seeläbi me ainult õõnestame Euroopa Liidu lõimitud ning sellel on oma poliitilised majanduslikud kulud selleks, et Rumeenia, Bulgaaria saaksid Schengeni infosüsteemi kasutada eh, ilma tõketeta, eh, see on muidugi väga mm, hilinenud samm, kuid ikkagi tervitatav ja tervitan igati raportööride poolt tehtud Sergei Stanissovi arvamust siis. suur aitäh! ma usun, et see, mis te mõlemad ütlesite, et tegelikult kajastab nii libe kui parlamendi mm, seisukohti. härra Adamov, palun nüüd Благодаря, господин председател. Темата за... Suur aitäh! Schengeni küsimus on eriti tundlik Bulgaaria ja Rumeenia jaoks. seetõttu me ei peaks ka unustama, et kaks tuhat üksteist juunis, üheksandal juunil nõukogu jõudis järeldusele, et kõik Schengeni aki tingimused äh, maismaa, õhupiiridel, andmekaitses, politsei koostöös, esi, äh, esiosas, äh, merepiiridel ja viisade küsimustes on täidetud Bulgaaria ja Rumeenia poolt. sellest hoolimata ei ole nõukogu aga jõudnud veel lõpliku otsuseni. lõplik otsus tuleb vastu võtta ühehäälselt, kõik Schengeni ala liikmed peavad seda toetama see on eriti ebaaus seetõttu, et Bulgaaria ja Rumeenia kaitsevad äh, Euroopa Liidu välispiire. ma tahaksin tänada kolleegi Carlos Coelhot äh, tema äh, positsiooni ning tema jõupingutuste eest, aitäh, et te olete kaitsnud seisukohti, mille kohaselt äh, nii Bulgaaria kui Reeme, Rumeenia peavad koheselt saama liituda Schengeni alaga. meie toetame praegust eelnõu otsust ja seeläbi aidatakse kaasa allesolevate takistuste kõrvaldamisele SES-iga liitumisel Bulgaariale ja Rumeeniale ning seeläbi aidatakse kaasa samuti eh, kuritegevuse ja terrorismi vastasele võitlusele. jah, aitäh, härra Adamov, Adamov, kas keegi veel soovib sõna praegu? kui ei, siis eh, proua Stevens, kas tahate kokku võtta? ei? hästi. Uh, väga kena. ja peaksin veel teabe korras mainima, et EU-Liisaga kohtumine selles äh, küsimuses ei toimu, see puudutas SES-i tehnilist ettevalmistust ja taristu ettevalmistust. ja ka see koosolek langes kokku siis terrorismi erikomisjoni ähm, kohtumisega, nii et äh, ma peaksin sellest ka teada andma ning äh, viimastest arengutest samuti. aitäh, kolleegid, kas on veel küsimusi selles äh, punktis? kui ei, siis sellisel juhul praegu sellega lõpetame. proua Stevens, kas tahate midagi lisada? jah, ma vabandan Euliisa kohta. nii palju, kui mina aru sain Makovei assistendi poolt öeldust, siis kõik on juba valmis tegelikult eile juba ka testiti, kõik tundus toimivat. tahtsin teile selle edasi ütelda, sest ma arvan, et see teave on päris oluline. aitäh, kolleegid, seega on siis see punkt läbi vaadatud ja nüüd Läheme kahekümne neljanda punktiga edasi. ning see puudutab äh, küsimust komisjonile kaheksandast novembrist kirjalikku vastust taheti, see puudutab kuueaastaste telekommunikatsiooni andmete alalhoidmist Itaalia õigust ja Sofi Intvelt esitas selle küsimuse. nagu ikka, äh, küsimusele õigeaegselt ei vastatud, proua Intvelt selle küsimuse esitas, siis tähtaeg vastuseks oli viieteistkümnes jaanuar kaks tuhat kaheksateist ja kui ei vastata, siis äh, küsimuse autor, palun kolleegid, lahkuge vaikselt, nii et Ja e, siis saab küsimuse esitaja e, vastavalt e, reegli, eeskirjale kolmkümmend sada kolmkümmend viis nurksulgudes ja selle küsimuse nüüd libes tõstatada. Sofi, palun, sul on nüüd sõna. jah, aitäh, ma kõhklen natuke, pean ütlema, me räägime eh, tõsisest poliitilisest küsimusest ja ainus eh, rahvasaadik siin kohal tõenäoliselt on ka komisjoni esindaja, kes äh, äh, ütleb endale, et äh, kannatan siin kümme minutit proua Intuiti pahameelt välja ja siis lahkusid. kas niimoodi me siis poliitiliste küsimustega tegelemegi? Euroopa Komisjonil ei ole mitte mingisugust stiimulit meie küsimustesse tõsiselt suhtuda, kui asjad niimoodi käivad. ma tegelikult ei taha praegu seda debatti pidada, sellel ei ole mingit mõtet. Itaalia parlament kõige äh, salajasem loel üldse, äh, lähtudes äh, siis pilveseadusest Ameerika Ühendriikides andmekaitse valdkonnas ning andmeid hoitakse alles kuus aastat, see on väga kaugele minev. komisjoni vastuse sellele, vastuse saime aga hilja oli selline, et see meid ei puuduta, see puudutab liikmesriikide võime ning meie juba valmistame ette äh, õigusloomet selleks, et see kõik seaduspäraseks muuta. nüüd peame seda arutelu äh, kahe saadikuga ja ühe komisjoni ametnikuga. ma ei leia, et see oleks õige viis. jah. tahaksin rääkida sellest äh, mehhanismist, mis meil on ma arvan, et tegelikult on see laiem teema. meil on väga palju koosolekuid, nii palju tööd on käimas, äh, paljud küsimused kattuvad. ma arvan, et see on natukene laiem tegelikult äh, kohaloleku osas just, seda esiteks. aga teiseks tahaksin kaitsta seda mehhanismi, isegi kui vahel selline olukord tekib, kus kohal on ainult väga vähe liikmeid kus me kasutame eh, saja kolmekümnendat eh, eeskirja. ma arvan, et see mehhanism on oluline, oluline, et komisjon tuleb kohale, vastab neile küsimustele. aga tõesti kahju, et siin on kaks. jah asi ei ole ainult selles, et siin ei ole praegu saadikuid, vaid asi on selles, kuidas me üldse tegutseme. meil on olemas kirjalik parlamendi küsimuste äh, instrument, aga komisjon tegelikult äh, ei vasta neile rumalalt küsimustele, jah, vastab kohe, aga kui on tõsised küsimused, siis äh, vastust ei anta, siis tuleb nõuda seda ja vastus tuleb hilja või on täiesti mõttetu. kas me tõesti tahame seda instrumenti niimoodi kasutada, see on see asi, millega me peaksime tegelema ja tegelikult äh, ma ei peaks siin aega raiskama ja rääkima komisjoni ametnikuga mingist äh, täiesti tõsiselt ja sügavalt poliitilisest küsimusest. meil on olnud väga tõsiseid lahinguid andmekaitse kohta siin ja aastaid kestis ka kohtuasi. Itaalia valitsus ütleb, et neid ei huvita. Äh, pidin peaaegu midagi ebasobivat ütlema küsimus on selles, kuidas me nende küsimustega tegeleme, asi ei ole menetluses või selles, mis kellaajal me peaksime neid arutelusid pidama. asi on selles, kuivõrd tõsiselt me suhtume meie käsutuses olevatesse parlamendi vahenditesse eh, ja kuidas me kasutame neid selleks, et komisjon ja liikmesriigid eh, vastutust kannaksid kohtulahendid, eh, komisjon ning vabandust, komisjon ning liikmesriigid tihti eiravad Euroopa Kohtu otsuseid eh, Luksemburgis ja meie lihtsalt ei hooli, tundub. see on see, mis on mängus siin. seega ma nõuaksin, et me tuleksime selle küsimuse juurde tagasi, mitte ainult ilmtingimata selle minu poolt esitatud küsimusega seoses, vaid ka seoses sellega, kuidas me selliseid olukordi lahendame. jah, ma mõtlesin ka selle peale, kui te rääkisite, et tõenäoliselt tõesti võiksime seda mingis muus formaadis arutada meie koordinaatorid võiksid sellega tegeleda. kas see küsimus tuleb tagasi siis jah, küsimusena ja seejärel koordinaatorid peaksid rääkima veel sellest, ütleb proua Entvelt, kuidas me üldse te-, suhtume kirjalikesse küsimustesse parlamendi poolt. jah, meie dialoog siis käib neis küsimustes, sest ainult meie siin kohal oleme, aga praegu siis lõpetame sellega ja proua Intvelt. jah, võib-olla esimesel libe kohtumisel mais, siis pärast tänast. jah, aga seda ka kantakse veebis üle, nii et äh, poliitiline positsioon on nüüd selge. aga pöördun siis ka koordinaatorite poole, panen nende päevakorda selle järgmiseks äh, kohtumiseks Okay. So colleagues, we, for point 25 punkt number kakskümmend viis. kümme kolmkümmend pidime sellega alustama. me teeme nüüd veerandtunnise pausi ja siis lähme Eurojustiga edasi kümme kolmkümmend. Does the Commission want to respond to the last point? kas komisjon tahab viimasele küsimusele vastata, jah? Te saate aru, et kui mina olen selle punkti kinni pannud, siis me ei saa enam tagasi minna. Did you? uh, do you, do you really want to go back? kas te tõesti tahate selle punkti juurde tagasi tulla? jah, ma tahaksin vastata lühidalt, kui lubate, selle kohta, kuidas komisjon küsimustele vastavad. ma ei tule sisu juurde tagasi, aga ma tunnen, et mul on kohustus ütelda midagi selle kohta, kui tõsiselt komisjon suhtub parlamendi küsimustesse. kas te tõepoolest kas te tõepoolest sisuliselt tahate selle küsimuse äh, selle laiema küsimuse juurde tulla, ma olen selle päevakorrapunkti lõpetanud, kas te tõepoolest soovite taha, tagada? me panime selle päevakorda, sest te ei vasta õigeaegselt, te tulete siia, me lõpetasime selle päevakorra. ma ei ole seda tihtilugu näinud niimoodi, teid ei ole ka siin tihti näinud. ja nüüd te tahate tõepoolest hakata seda punkti argumenteerima kuidagi, kas te tõesti tahate seda teha? mina soovitaksin teil mitte. jah, minu lisaargument oleks see, ütleb äh, proua Sofi Intvelt. enamasti oleme väga sõbralikud, aga kui me lähme nüüd nii kaugele ja kui ma pean välja ütlema, mis mina arvan sellest, kuidas komisjon meie küsimustesse suhtub, ega see siis nii sõbralik enam olema ei saa ma teeksin teile ettepaneku mitte tulla selle punkti juurde praegu eh, ja lõpetame selle punkti arutamise. komisjoni esindaja nõustub. hästi, siis teeme kümme kolmekümneni pausi. we'll get started. Um, I'll, I'll, ex I'll explain everything and I'll actually say that we could do it again in a minute. Okay, colleagues, um, so we're going... hästi, kolleegid, päevakorrapunkt kakskümmend viis, koostöö Eurojustiga. mul on väga hea meel siin Eurojusti presidenti esitleda selleks, selleks, et ta saaks meile tutvustada oma iga-aastast aru, aruannet. Te olete üpris uus oma ametipostil, aga me oleme väga põhjalikult teiega juba rääkinud sellest, mida teie Eurojustis teete. Need kohtumised on olnud väga head ja te olete tõesti väga tugev juht, nii et te võiksite sellest natukene rääkida. tahtsin natukene rääkida ka sellest, miks meid siin nii vähe on, täna on tegemist äh, väga ebatavalise nädalaga, meil on olnud äh, siin väga ebaregulaarne kohalkäimine, seda koosolekut kantakse internetis üle, nii et äh, inimesed kuulavad teid ka internetis ja me loodame, et äh, järgmine kord, kui tulete, on rohkem liikmeid kohal. ütlen seda lihtsalt selleks, et ei tun-, et ei heituks siin proua Sippelile aitäh selle eest, et olete kohal, te olete üks, kes pea alati on kohal. viimastel aastatel tõesti kõige rohkem kohal käinud liikmetest, aga ja suur tänu, et ta on täna siis kohal. ja nagu öeldud, internetis kantakse ka üle, nii et seal ka vaadatakse. Te teete meile ettekande see lindistatakse ja nagu öeldud, te tulete ka tagasi, siis on võib-olla ka rohkem inimesi kohal. kohtusime ka ülemkogu kohtumisel, nii et me teame, kuidas Eurojust soovib tõesti tähtsamaks muuta, muutuda, nii et äh, soovime siis äh, seda ka teie käest kuulda nii et nüüd on teil siis võimalus oma ettekanne teha. Many thanks uh,, chair, many thanks uh, for aitäh, aitäh teie kenade ja soojade tervitussõnade eest, mul on väga hea meel täna siin olla. ma tunnen ennast tõesti priviligeerituna, et saan teile siin Eurojusti aruannet äh, esitleda. kakskümmend viis aastat tagasi Maastrichti lepinguga pandi paika siis äh, sise- ja juriidilistes küsimustes koostöö ja ajad olid toona teistsugused. Äh, äh, sisepiirid mängisid palju suuremat rolli kui praegu ja seega prokurörid pidid tegema väga pikki menetlusi, kasutades diplomaatilisi ja mittediplomaatilisi kanaleid, saatsid teabenõudeid äh, kesksete ametivõimude kaudu, ei olnud mitte mingit infovahetuse süsteemi, mitte mingit institutsioonide vahelist platvormi selleks, et äh, koordineerida arutatavaid ja lahendatavaid juhtumeid teiste liikmesriikidega. kahekümne viie aasta jooksul oleme me näinud väga suuri arenguid just äh, turvalisuse ja Äh, sisekoostöö alal. Eurojust on konkreetne näide selle, ähm, näide selle kohta, kui kaugele me oleme kahekümne viie aasta jooksul jõudnud. siin te näete konkreetseid tulemusi ja need on Euroopa turvalisemaks muutnud. kakskümmend viis aastat äh, oleme nüüd koostööd teinud, aga sellegipoolest on meil kakskümmend kaheksa erinevat liikmesriiki erinevate kohtualluvustega, kahekümne kaheksa erineva ähm, karistusmenetlusega ja äh, meil on vaja Eurojusti selleks, et me oleksime tõhusamad, selleks, et me saaksime oma tööd teha. meil on vaja Eurojusti, et ta koordineeriks meie uuringuid, aitaks lahendada jurisdiktsioonist tulenevaid konflikte teiste kolleegidega ja hoolitseda selle eest, et äh, tõendid äh, oleksid kohtus vettpidevad. tuhat kakssada viiskümmend juhtumit oli see, mida me läbi vaatasime, üle nelja tuhande viiesaja peaprokuröri, prokuröri ja politseiniku tulid Eurojusti selleks, et saavutada tulemusi siis koha peal. üks nendest oli Itaalia prokurör Napolist ja ma selgitan talle, kuidas tema juhtum edasi arenes ja mida Eurojusti kaasamine selle juhtumi jaoks tähendas kahe tuhande viis, kaks tuhat viisteist aasta Napoli. Äh, Itaalia politsei äh, konfiskeerib narkootikumid, kahtlustatavad on seotud äh, Itaalia Comoraga, maffiasarnase võrgustikaga. prokurörid pöörduvad Eurojusti poole, sest neil on abi vaja meie käest küsitakse, kust need kahtlusalused narkootikume saavad, kas nad teevad äh, koostööd diileritega teistest liikmesriikidest, kas on teisi prokuröre, kes äh, jälgivad samu inimesi või kas on mõni sarnane rühmitus mõnes teises liikmesriigis? euro Justi, tänu Eurojustile leitakse üks Hispaania võrgustik, mis tegeleb sama tööga. Nad on samamoodi kaasatud ka rahapesusse ja teistesse kuritegudesse. Itaalia ja Hispaania paluvad Eurojustilt rahalist abi ja eksperte ning luuakse ühine uurimisrühm ja sellest hetkest edasi ametivõimud teevad koostööd. eelmisel aastal Eurojust toetas kahtesadat erinevat ühist uurimisrühma. kaks tuhat kaks oli neid rühmasid kaks kaks ja me näeme, kui suur on olnud areng just äh, julgeoleku ja õigusküsimuste valdkonnas alates aastast tuhat üheksasada üheksakümmend kolm. peale selle leitakse ka ühendusi Saksamaa kuritegelike jõududega. nüüd on juba kolm riiki kaasatud, pannakse paika ühine strateegia, mõeldakse selle peale, kuidas jurisdiktsioonist tulenevaid konflikte vältida ja arutavad ka erinevaid juriidilisi probleeme. ükskõik, kas nad esitavad siis taotlusi, vahistamismäärusi või ka äh, muid kohtumäärusi. kaks aastat hiljem jõuab kätte kriitiline hetk, viies juuli kaks tuhat seitseteist, suur päev neli kolmkümmend hommikul Saksamaa, Itaalia ja Hispaania prokurörid tulevad kokku koordineerimiskeskuses Eurojusti peakeskuses äh, Haagis. kasutatakse sealseid võimalusi, vahetatakse reaalajas informatsiooni. riiklike politsei, eh, riiklikud politseijõud on valves ja prokurörid teevad siis äh, Eurojustis üheskoos tööd ning neil politseijõududele antakse käsk alustada arrit-, arreteerimisi, läbiotsimisi, äh, ehete, narkootikumide, relvade konfiskeerimist äh, kogu info tuleb Haagi kokku, seda vahetatakse, edastatakse. kogu aeg saatakse uut infot, mida siis ka kasutatakse kolmkümmend neli isikut kolmes riigis äh, arreteeritakse sellel päeval viis miljonit eurot ja üle tuhande kilogrammi narkootikume konfiskeeritakse. selle operatsiooni nimi on Santa Lucia tõin selle välja nimelt sellepärast, et see näitab väga hästi, mida Eurojust teeb, et meil on koordineerimiskeskus, koordineerimiskohtumised, ühised uurimisrühmad, suured päevad, õiguslikud analüüsid, need on tõesti väga tähtsad meetmed Eurojustis, mida me saame kasutada raskete ja keeruliste juhtumite ees, kuid siin on veel üks külg sellel juhtumil, mis tundus alguses olevat väike kohalik kuritegu äh,, oli tegelikult mitmemõõteline rahvusvaheline kuritegu, mida uuriti mitu aastat ja meil oli võimalik see mitmetasaline äh, probleem välja tuua ainult tänu koordineerimistööle Eurojustis. me kõik teame, et äh, kuriteod ei tunne riigipiire ja nad ei peatu, kuriteod ei peatu ka äh, Euroopa Liidu välispiiridel, sellepärast koostöö kolmandate riikidega jääb väga tähtsaks. Eurojusti loomisest alates on äh, välja töötatud ju juriidilisi kontaktpunkte nüüdseks juba neljakümne kahes riigis ja me eeldame, et järgnevatel kuudel tuleb neid veel isegi juurde. peale selle Eurojust äh, oma hoonetes äh, pakub kontoreid ka Montenegro, USA, Šveitsi ja Norra prokuröridele. Nemad on väga tähtis osa Eurojusti laiendatud äh, perekonnast ja kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ük-, ük-, üks keerulisemaid juhtumeid tuli välja just Šveitsi kolleegilt ja see puudutas äh, jalgpalli kihlvedusid, seal oli altkäemaksu, pettuse, andmete võltsimise ja dokumentide võltsimisega tegemist ja me leidsime seal, et ka Prantsusmaa, Kreeka, Itaalia ning Hispaania on sellesse juhtumisse segatud ja jällegi, ka siin oli meil suur päev, mis oli väga täpselt paika pandud. Äh, üheaegselt toimusid siis äh, kõik politseijõudude tegevused ja seda koordineeriti siis Eurojusti saagist. jällegi toimusid konfiskeerimised ja arreteerimised ja samamoodi oli meil võimalik väga tähtsaid asitõendeid äh, säilitada. Ungaris kiirtee parklas äh, lasti maha üks meesterahvas ja tundus, et äh, Äh, selle taga oli Saksamaa kodanik. Äh, võeti ühendust Eurojustiga ja Ungari palus abi. Neil oli vaja kiiresti saada uurimismäärust äh, selleks, et läbi otsida maja Saksamaal, aga siis tuli välja, et kahtlusalune oli siiski auto üürinud hoopis oma sugulaselt Austriasse ja väljastati siis uu-, vahistamismäärus ja uus läbiotsimismäärus nii et äh, paari tunni jooksul tuli meil Saksamaalt edasi liikuda hoopis Austria jurisdiktsiooni uue vähistamismääruse ja läbiotsimismäärusega. vähem kui kakskümmend neli tundi pärast kuritegu oli kahtlusalune arreteeritud ja kõik tõendid, kaasa arvatud relv, olid äh, edukalt jõudnud äh, politsei kätesse. kui vaadata laiemat pilti tulemustest, siis me usume, et äh, need on isegi veelgi suuremad, me analüüsime, me oleme kümme suurt juhtumit siin välja toonud, kümme juhtumit, kümme erinevat kuritegude valdkonda ja siin näete te tulemusi. tänu Eurojustile ja riiklikele ametivõimudele me arreteerisime kolmsada nelikümmend viis kuritegelikku võrgustiku liiget me viisime läbi üle kolmesaja läbiotsimise ja me oleme konfiskeerinud üle kolmekümne miljoni euro eest varasid. meie arvates on see tõesti väga suur number, eriti kui te mõtlete, et Eurojusti iga-aastane eelarve on kolmkümmend seitse koma viis miljonit eurot. aga veelgi tähtsam Eurojust aitas nii prokuröre kui ka uurijaid äh, koguda asitõendeid ja teha siis kohtuasjad äh, vettpidavaks tegemist on siis kollektiivse jõupingutuse tulemustega ja parlament mängib siin ikka veel väga tähtsat rolli. õigusloojatena olete te aidanud kaasa sellele, et me oleme paika pannud juriidilise koostöö meetmed, mis on ülitähtsad piiriüleses kuritegude vastases võitluses. meil on vahistamismäärused, külmustamismäärused, läbiotsimismäärused, uurimismäärused eelarvepädeva asutusena olete te aidanud jätkata meie rahastamist. me oleme teile väga tänulikud. suur tänu! lugupeetud äh, libe komisjoni liikmed, kui me vaatame Eurojusti tulevikku, siis on see siin, mida me näeme keskmiselt äh, kasvava, kasvab meie juhtumite arv igal aastal kümme protsenti, ehk siis igal aastal lisandub sada uut juhtumit, rohkem inimesi ja rohkem aega on meil vaja nende juhtumite läbivaatamiseks. mida me veel näeme, on see, et meil võib-olla ei ole küll vahendeid äh, nende juhtumite tegelemisega. me oleme andnud endast kõik, et ennast selleks tõusuks ette valmistada me oleme läbi viinud kompleksse reformi äh, selleks, et olla tõhusamad, me oleme oma tööd ümber korraldanud, ressursse ümber korraldanud selleks, et meil oleks võimalik rohkem anda operatiivset abi riiklikele ametivõimudele ja partneritele. aga sellest ei piisa selleks, et äh, hakkama saada nende abipalvetega, mis tulevad liikmesriikides. näiteks aastaks kaks tuhat üheksateist oleme me palunud eelarvesse natukene rohkem kui nelikümmend üks miljonit eurot, seda on meil vaja selleks, et jätkata oma operatiivset tööd, selleks, et me saaksime anda konkreetset abi liikmesriikidele, selleks, et me saaksime rahastada ühiseid uurimisrühmasid või jätkata siis ka suuri koordineeritud operatsioone. tahaksin kasutada seda võimalust, ja paluda teie toetust äh, ka järgnevatel aruteludel, kui hakatakse rääkima kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvest ega mitmeaastasest finantsraamistikust pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, selleks et Eurojust saaks jätkata oma tööd ning tagada õiglust äh, kogu Euroopas. täna olen ma siin selleks, et mitte ainult äh, esitleda Eurojusti, vaid ka esindada kolmesada kolmekümmend pühendunud kolleegi kes töötavad Eurojustis. Eurojusti tulemused on nende pühendumuse ja suure töö tulemused. meie üheskoos oleme Eurojust, üheskoos on meil võimalik Euroopat muuta turvalisemaks ja õiglasemaks. lugupeetud libekomisjoni liikmed, suur tänu teile teie tähelepanu ja jätkuva toetuse eest, aitäh! suur tänu suurepärase ettekande eest! suur tänu! Läheme siis kohe meie äh, liikmete juurde, suurepäraste liikmete juurde, Birgit Sippel, palun! Äh, suur tänu, äh, suur tänu selle ettekande eest! ma tahaksin keskenduda kahele erinevale valdkonnale. Te alguses ütlesite, et pärast kahtekümmend viit aastat on meil oma koostöö ja olnud ja, ja sellegipoolest on liikmesriikide eeskirjad politseide koostöö valdkonnas erinevad ning samuti ka eeskirjad, mis puudutavad juurdepääsu tõendusmaterjalile ja loomulikult on olukord kahekümne kaheksas liikmesriigis on äärmiselt erinev aga võib-olla te võiksite seletada, mis on siis erinev, kas see, kuidas, millal saab juurdepääsu, kas selles osas rakenduvad erinevad tingimused, kas ähm, või alused, mille puhul näiteks mõnes riigis võib-olla võib kuulujutu põhjal kriminaalkuritegevusest või on vaja tõendeid selleks, et saada juurdepääsu, kust need erinevused tulevad? mainisite ka finantstoetust liikmesriikide uurimistele. ja rääkisite ühtsetest uurimismeeskondadest, ma tahtsin teada, kas see finantstoetus keskendub palju nendele uurimismeeskondadele või on mingisugust muud finantstoetust, mida võib liikmesriikidele pakkuda, et nad saaksid oma tööd korraldada? mainisite ka seda, et töö koorum kasvab ning ähm, et võib-olla te ei ole päris ähm, oma ülesannete kõrgusel teie valustatuse osalt ähm, nii-öelda, kas esimene küsimus äh, minu poolt puudutaks kas seda, et kas tõesti äh, piiriülene kuritegevus kasvab või on probleemiks äh, see, et liikmesriigid saavad aru rohkem, et Eurojusti tuleks kaasata ja teine küsimus. olukord meie liikmesriikides on äärmiselt erinevad. võib-olla meil oleks vaja rohkem personali politsei valdkonnas, võib-olla ei piisa varustusest, võib-olla mõned liikmesriigid pingutaksid rohkem selles valdkonnas ning lisaks kuna Eurojusti töövaldkonnas on juhtumite arv suurem, võib-olla oleks vaja rohkem raha eraldada. ja sellisel juhul küsimus ei oleks mitte teile, vaid äh, hoopis volinikule, äh, komisjonile ja nõukogule, kui nad, kas nad on valmis rohkem liikmesriikide tasandil pingutama, kas nad on valmis rohkem tegema Euroopa tasandil kas on valmis esa eraldama rohkem raha Euroopa eelarvesse, et kõike seda rahastada. ning viimane küsimus mis ei ole otseselt teile suunatud, sellepärast et võib-olla te ei, teil ei olegi isegi lubatud ametlikult seisukohta edastada selles küsimuses. see on rohkem mõeldud nõukogule ja äh, komisjonile, äh, raha Eurojustile ja kõigele, mille, sellele, mida liikmesriigid soovivad, et äh, Euroopa peaks tegelema, kas oldaks valmis ka kaaluma täiendavaid eelarveressursse eelarvesse, Euroopa eelarvesse muidu on ju väga tore, kui tehakse rohkem, aga kui meil eriti raha ei ole, siis ähm, oleme me hädas. võib-olla te saate vastata nendele küsimustele, võib-olla mitte. võib-olla on mõned küsimused rohkem suunatud nõukogule ja komisjonile. koondame kõik küsimused kokku, ehk siis, et te vastate korraga. mul ei ole väga palju küsimusi jah, me oleme siin varem rääkinud, äh, oleme, olen kuulnud ka teie ettekannet äh, justiits- ja siseasjade nõukogus ka ja minu esimene küsimus teile oleks, et äh, kui te püüate reformida Eurojusti ning liikmesriigid on kuulnud varem Eurojustilt, siis mida te täpselt püüate reformida? mis muutub? üks suurepäraseid asju on eelarve. eelarve on väga väike ja pidades silmas seda, kui paljud, millised tegevused on liikmesriikidel. nii et äh, üsna kummaline, et äh, sellest eelarvest tuleb rahastada tegelikult ühiseid uurimismeeskondi. see on tegelikult üsna suur töövaldkond mis on teie töös prioriteetideks ning võib-olla võiksite siis nagu keskenduda asjadele sellest lähtuvalt? Teie olete Slovakkiast pärit. hiljuti käisime Slovakkias ja oli väga selge, et üks meie põhinõudeid, ähm, meie fraktsiooni nõudeid selles komisjonis oli, et ähm, et Europol võiks kaaluda ühtse uurimismeeskonna moodustamist selleks, et Slovakkia ametivõime aidata ärakujärgi juhtumi ja selle traagilise mõrvaga seoses. siin võiks rääkida ka teistest riikidest rahapesu võib-olla mõnede riikide puhul ja nii edasi ja nii edasi. kuidas siis otsustatakse selliste suurte sammude üle? ma olen tutvunud teie aastaaruandega. Te tegelete tõesti tõsiste küsimustega erinevates riikides, aga kuidas te otsuseid langetate selles osas, millised, mida te teete, võtame siin Slovakkia näite jälle. praegu on süüdistusi, mille puhul võib äh, sekkuda, aga on ka süstemaatilisemaid äh, küsimusi, äh, süstemaatilisi viivitusi kohtu, ähm, kohtunike ja kohtusüsteemi koolitusega seotud küsimusi, mis ei, mitte ainult nagu teie riigi ulatuses, aga mis on prioriteedid teie jaoks, kas pikaajaline mõju või rohkem tähelepanu lühiajalistele tegevustele? näiteks äh, kuritegevus, kuhu tahate sekk-, äh, mille, millele tahate pidureid peale panna. ühesõnaga, ma tahaksin küsida, milles see Eurojusti roll seisneb, kas see on äh, prokuröride, kohtunike koolitamine või, või midagi muud, kuidas te oma rolli määratleksite ja kuidas te, te seda raha nii-öelda kasutate nii, et äh, selle kaudu võimalikult palju saavutada, eelarve on tõesti väga väike ja ameti tuleviku seisukohast tundub, et, ähm, et see küsimus on väga oluline. et kuidas siis ähm, organisatsiooni kõige optimaalsemalt kasutada. Te räägite koolitusest. kas äh, teil on äh, samamoodi nagu Sepoli puhul äh, oma üksus või on teil vaja seda kas ähm, kolmsada kolmkümmend ähm, töötajat lisaks teistele ülesannetele tegelevad ka koolitusega või on teil eriüksus selle jaoks? ma selgitaksin seda küsimust. Te teete rohkem ära terrorismivastase võitluse osas, aga mida te siis täpselt teete, kas te koolitate ametiala asjatundjaid, praktikuid, kohtunikke, prokuröre või või on teil ühised äh, uurimismeeskonnad hoopis? ka ja kuidas te otsuseid langetate, kas ähm, kuulate teiste arvamuse ära, räägite teistega? Ähm, tõenäoliselt ähm, juhatuse tasandil või nõukogu tasandil. suur tänu kõikide nende küsimuste eest, ma püüan siis kõigile küsimustele vastata, äh, teha seda kõike koos. Eurojustil ei ole mingisugust mandaati koolituse ja hariduse osas me oleme organisatsioon, selle roll on selline, et liikmesriigid, kes viivad läbi uurimisi, kuritegude uurimisi, kui neil tekib mingisugune probleem ja nende juhtumite puhul on mingisugune rahvusvaheline mõõde ja neil tekib mingisuguseid raskusi, õiguslikke probleeme, kommunikatsiooniprobleeme, raha, rahastamisprobleeme, siis äh, suunavad nad meie juhtumid äh, vabatahtlikult Eurojustile, mingisugust kohustust liikmesriikidel ei ole oma juhtumitega Eurojusti poole pöörduda. ja need juhtumid äh, mis on aastaaruandes, kõik need kaks tuhat seitsesada, praktiliselt kaks tuhat seitsesada juhtumit on vabatahtlikud pöördumised liikmesriikide poolt. ja me siis pakume neile abi, mida nad vajavad. tegemist võib olla küsimusega, mis on tekkinud sellest, et mõnda Euroopa õiguslikku instrumenti rakendatakse teistmoodi liikmesriikides ja me näeme tõesti, et liikmesriigid on mõningaid äh, õiguslikke instrumente erinevalt rakendanud. ja praktika näitab, et need, me peame neid asju selgitama ja omavahel rääkima, leidma lahendusi, leidma pragmaatilist lähenemisviisi ja äh, võib-olla nad tahavad luua ka ühiseid uurimismeeskondi, võib-olla neil ei ole ekspertteadmisi, võib-olla on neil vaja ekspertteadmisi ja ühise uurimismeeskonna moodustamisel, nad võib-olla ei tea, mida panna sellisesse ühisesse meeskonda, millised on konkreetse liikmesriigi nõuded ja nad tahaksid võib-olla Eurojusti poole pöörduda, selgitada oma juhtumit Eurojustile, oma partneritele, teha äh, ettepaneku moodustada see meeskond ja rääkida tingimustest, äh, sellest, mille millele kokkulepe tugineb, nii et me tegeleme väga praktiliste õiguslike küsimustega muuhulgas ja sellisel moel me aitame neid, kes äh, siis reaalelus seda tööd teevad ja sageli me näeme, et äh, erinevad riigid soovivad moodustada äh, ühise uurimise kokkulepet, äh, seda sõlmida. ja kui on ühine uurimismeeskond, tuleb kokku saada, tuleb reisida, tuleb kohtuda ja ähm, sageli äh, ei olda valmis äh, äh, rahastamiseks, on vaja äh, lennupileteid, tõlget äh, ja nii edasi ja nii edasi, on vaja kindlaid ühendusi, erivahendeid selleks, et tagada ühise äh, uurimismeeskonna suhtluse turvalisuse ja siin tuleb siis mängu Eurojust me mõistame, et see vajadus on olemas ja just nimelt sel põhjusel me põhimõtteliselt võitleme selle eest, et ühistele uurimismeeskondadele antakse rohkem rahastamisvahendeid, sellepärast et vajadus on reaalne eelarve on väike, kolmkümmend seitse koma viis miljonit, aga sellest äh, eraldatakse kolm koma üks miljonit liikmesriikidele tagasi ja ühistele uurimismeeskondadele ja nende kaudu. ja me näeme, et üha rohkem on selle vastu nõudlust, nagu ma ütlesin, kahe tuhande teisel aastal olid meil ühised uurimismeeskonnad, aga pärast viiteist aastat me näeme, et Eurojust on toetanud kahtesadat ühist uurimismeeskonda ja ühised uurimismeeskonnad Need ei moodustanud no mitte, mitte kunagi väikeste juhtumite puhul on suureulatuslikud juhtumid, terrorism, inimkaubandus, ulatuslikud maksupettused, narkokaubandus, relvakaubandus ja nii edasi ja nii edasi. juhtumid, mis juba oma olemuselt on piiriülesed. see on siis meie töö ja mis puudutab reformi, siis tõdesime, et meie praegune personalimäär ei saa pakkuda lihtsalt rohkem toetust, sellist toetust, mida me tahtsime, ah, tahaksime pakkuda sama kvaliteediga toetust. ja me vaatasime kriitilise pilguga üle selle, kuidas me oma ressursse ja vahendeid kasutame ning äh, jõudsime mõningate mõteteni, kuidas asju ümber suunata tähelepanu äh, ümber kujundada, rääkisime kolleegiumis äh, euro äh, justi kolleegiumis asjadest ning meie kolleegium otsustas, et me peame oma ressursid ümber suurama ja haldusülesannetelt rohkem operatiivülesannetele suunama vahendeid tulevikus me tahaksimegi siis rohkem keskenduda operatiivtegevusele, toetusjuhtumite uurimisele ja õigusküsimused, praktiline toetus liikmesriikidele küsimus, mis puudutab kahtekümmet kaheksat erinevat õigusrežiimi. me jah, meil on kakskümmend kaheksa ja liikmesriiki kakskümmend kaheksa erinevat õiguskultuuri. ja erinevaid äh, riike. erinevad riigid äh, kasutavad erinevaid äh, õigusinstrumente, mitte alati väga ühtselt ning äh, me oleme päris palju saavutanud, aga kõike ei saa ühtlustada. isegi siis, kui meil on rohkem ühtlustamist, siis tuleb meil leppida sellega, et on erinevaid menetluslikke nõudeid ning võtame ühe näite siin, äh, majade läbiotsimised, majades äh, läbiotsimiseks Itaalias on vaja kohtu luba ja sama puudutab Slovakkiat. aga Need tingimused äh, võivad olla erinevad, mis peavad olema täidetud selleks, et kohus oma loa annaks. ja siin tuleb siis äh, tõendite vastuvõetavus mängu, me peame kandma hoolt selle eest, et kõik, mis oleks, äh, mida kogutakse Itaalias, on vastuvõetav ka kohtumenetluses Slovakkias mis puudutab personali, siis mul ei ole praegu täpseid arve, ma ei saa sellele küsimusele vastata. mis puudutab Slovakkia olukorda või teiste riikide olukorda, siis me tegelikult ei keskendu koolitusele. ma juba ütlesin seda. kuidas me langetame siis otsuseid selle kohta, mida me teeme, kõigepealt me püüame sorteerida välja väikesed juhtumid. jäta need kõrvale, need on tõesti need väga väikesed juhtumid ja et kui teie poole pöördutakse, ma tahtsin küsida, et kuidas te siis aitate äh, justiitssüsteeme Euroopa Liidus? kas sa lihtsalt nõu, nõu, vastavalt nõudmisele te juba tegelikult vastasite sellele? nii et te tegelikult ei saa sekkuda siis lihtsalt ise omaalgatuslikult, see on vastus. jah, me ei saa sekkuda äh, aga sellel antud juhtumil äh, Slovakkia ametivõimud on äh, juba väga varases faasis pöördunud Europoli poole ja Eurojusti poole ka. ja kaheksateistkümnendal aprillil toimus meil koordineerimiskohtumine Itaalia partneritega Eurojustis ning äh, Europol oli kohal ning ähm, selles me näeme ka oma tulevikku me peame lihtsalt koostööd tegema. peame erinevaid ameteid, erinevaid riike ühendama. ainult üheskoos saame me lahendada erinevaid ja raskeid õiguslikke küsimusi, mis on seotud institutsioonide vaheliste erinevustega. me peame nüüd lõpetama selle päevakorrapunkti käsitlemise. Teie aastaaruanne oli hea, äärmiselt huvitav muidugi Eurojusti peamiseks ülesandeks on loomulikult äh, uurimismääruse, vahistamismääruse kasutamise lihtsustamine, soodustamine äh, ja see on äärmiselt huvitav meie, meie komisjoni jaoks. see on teie igapäevatöö ja meie jaoks ka äärmiselt huvipakkuv, nii et äh, meil oli väga hea meel, et tulite täna siia ma tean, et te soovite, et meie tihedad sidemed jääksid nii kestma ka tulevikus, nii et suur kord veel tänu, ma vabandan, et meid on nii vähe kohal, aga saate jällegi mõnikord tutvustada oma tööd tulevikus ning meie sidemed jäävad tugevaks. suur tänu teile! suur tänu, soovin teile edu ja veel kord suur tänu teie jätkuva toetuse eest! Thank you and colleagues, we, the next aitäh, järgmine päevakorrapunkt hakkab mõne hetke pärast Dear colleagues, if everyone is head kolleegid, kui kõik on nüüd kohal, siis äh, võib-olla alustaksime, kui saate. meil on ainult tund aega aega ja loodetavasti saate nüüd kohtadele colleagues, um, I'd like to begin. head kolleegid, tahaksin alustuseks äh, alustada koosolekuga, meil on ainult üks tund aega, nii et palun hakakem pihta. alustame kahekümne seitsmenda päevakorrapunktiga olukord Ungaris vastavalt Euroopa Parlamendi seitsmeteistkümnenda mai kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta resolutsioonile. me vaatame läbi raporti eelnõu raportööriks on äh, Judith Sargentini, äh, Peter Sahartov, äh, Ungari välisminister on kohal. seitsmeteistkümnendal mail, nagu te teate, kiitis Euroopa Parlament heaks resolutsiooni olukorra kohta Ungaris. lõikes kümme parlament andis libekomisjonile ülesande alustada menetlust ning koostada raport äh, selleks, et hiljutise ettepanekule leiaks aset ähm, hääletus täiskogul vastavalt siis Euroopa Liidu lepingu artikli seitse üks. proua Sargentini on nimetatud raporti äh, üheteistkümnendal juulil kaks tuhat seitseteist ta nimetati raportööriks. enamus variraportööre on ka kohal ning ta on siis ette valmistanud koos nendega eelnõu. proua Sargentini tutvustab öö, äh, oma tööd tutvustas oma tööd kaheteistkümnendal aprillil juba ning täna ta siis tutvustab oma raporti eelnõu. tahaksin tervitada ka Peter Sahartööd, Ungari välisministrit ja pikema jututa annan sõna meie raportöörile, proua Judith Sargentinile kümneks minutiks, aga enne kui sõna võtate, tahaksin veel kord toonitada, et meil on tõesti ainult tund aega kogu selle punkti jaoks. nii et selleks, et meil oleks see tõlge kogu koosoleku ajal tagatud, siis palun äh, pidage oma kõneajast kinni. palun ärge rääkige rohkem, kui teil on ette nähtud. proua Sargentini, kümme minutit, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees ja aitäh ka sissejuhatuse eest. ma tahaksin tõesti eh, hetke seal peatuda. me lähtume eeskirjast kaheksakümmend kolme ja kodukorrast, kus on kirjas, et parlamendil on õigus teha mõistlikke ettepanekuid ja kutsuda siis nõukogu reageerima vastavalt artikli seitse üks Euroopa Liidu toimimislepingust. ja mais kaks tuhat seitseteist selle koja täiskodu eh, pöördus libe poole sooviga raportit saada mais eelmine aasta juba öeldi, et parlament usub, et praegune olukord Ungaris on äh, selgeks ohuks neile väärtustele, mida äh, käsitletakse artiklis äh, kaks Euroopa Liidu lepingus ning sellest siis artikkel seitse üks käivitamine sügisel ja varakevadel äh, siis äh, süüvisin sellesse teemasse, korraldasime avaliku kuulamise, kohtusime ka ekspertidega ja variraportöörid olid ka seal. mõlemal äh, puhul kutsusime ka Ungari valitsuse minister oli kohal kuulamisel ning me pühendasime terve variraportööride koosoleku selgituste saamiseks koos Ungari suursaadikuga. lisaks sellele anname me erakorraliselt võimaluse ka ministril oma arvamust avaldada. endiselt on tegemist minu raporti eelnõuga ja me peame alles vaatama, mis sellest hiljem saab. see raport ja ma tahaksin ka seda veel selgitada, ei ole üleskutse pidama läbirääkimisi Ungari valitsusega. see raport eh, läheb nõukogule ja nõukogu peab otsustama selle põhjal, kas nad algatavad menetluse liikmesriigi vastu. seda juhul siis, kui liikmesriik on Euroopa Liidu väärtustest, õigusriigi põhimõtetest ja demokraatiast tiirdunud. läbirääkimised ei ole meie rolliks parlamendis ja seda olen ka varasemalt öelnud algselt parlamendi resolutsioonis toodi ära erinevad teemad, millega libe peaks arvestama. see nimekiri oli väga pikk mina äh, võtsin kõik need teemad üle, aga korraldasin nad ümber ja panin nad loogilisemasse järjekorda, alustasin põhiseadusest, äh, justiitssüsteemist, sõnavabadusest, äh, akadeemilisest vabadusest ning usuvabadusest. ja tegin seda sellepärast, et ma tahtsin demokraatia ja õigusriigist taganemise äh, tagajärjed äh, raporti keskmesse panna, tahtsin rääkida sellest, mida see tähendab Ungari kodanikele. me peame tagama põhiõiguste kaitse ning me peame tagama, et äh, kõiki äh, koheldakse seaduse ees võrdselt. meie, Euroopa kodanikena, ka Ungari kodanikud peavad olema kindlad, et neil on tagatud julgeolek, et neid kaitstakse ning meil parlamendina on kohustus, kui isegi valitsus enam seda ei tee, siis äh, meie peame sellega tegelema. kaks nädalat tagasi äh, tegin esimese tutvustusel, mm, rääkisin raporti sisust ja nagu ma selgitasin ja selgitan uuesti, kõik need asjad, mis siin on öeldud on Euroopa Nõukogu, ÜRO või teiste poolt juba kinnitust leidnud. samuti olen läbi vaadanud nii Luksemburgi kui Strasbourgi, Strasbourgi kohtuasjad. me teame, et aastate jooksul on neid raporteid päris palju olnud, see on nii mõndagi ütlev juba esimest korda parlamendis sellega tegeledes ma arvan, me peame lähtuma eelkõige faktidest ning peame kontrollima kogu sisu topelt üle. see raporti eelnõu on pärit aprillist, kaheteistkümnendast aprillist. mõned päevad pärast valimisi Ungaris selleks, et OSCE ähm, äh, valimismissiooni arvamus ka läheks ja siis ning ma tahan ka nende lõplikud järeldused siia kaasata, kui need õigeaegselt meieni jõuavad. samuti kujutan ette, äh, me peame arvestama raportiga äh, koostamise käigus ka praeguste arengutega, eriti selles osas, mis puudutab Ungari valitsuse katseid Soorose seadust peatada ma pean ütlema, et siin raportis me käsitleme enamat kui lihtsalt Euroopa õiguse äh, kohaldamine ning ähm, elu rakendamine liikmesriigis, vaid me käsitleme samuti rikkumisi neis valdkondades, kus liikmesriigid ähm, on sõltumatud. siia on kaasatud samuti sellised teemad, mis mõjutavad ühiskonda Äh, aga mis ei ole veel leidnud tõlgendamist seaduses. Äh, need asjaolud sunnivad ühiskonnal teistmoodi käituma. näiteks äh, selektiivsus meedia osas ja poliitilisi parteisid puudutavad ettepanekud enne valimisi, ma usun, et sellel võisid negatiivsed Äh, tagajärjed olla, samuti nagu äh, kohtunike pensionile mineku ea küsimus. nüüd äh, küsimus on selles, kas rikkumismenetlustega on lõpule jõutud või mitte. mitte ainult seadus iseenesest ei oma tähtsust, vaid ka see, mida astutud sammud ühiskonna jaoks tähendavad ma usun, et me oleme teinud ära korralikult töö ja ma kokkuvõtteks tahaksin ütelda, et täiskogul oli õigus väites, et praegune olukord Ungaris on selgeks ohuks eh, ning tegemist on tõsise Euroopa Liidu alusväärtuste rikkumisega neli komisjoni siin kojas on arvamuse koostanud, kaks neist on juba ka heaks kiidetud, põhiseaduslike küsimuste komisjon paar nädalat tagasi ning eelarve kontrolli komisjon eelmisel nädalal ning mõlemad komisjonid äh, pöördusid meie poole libese ning äh, soovisid, et me äh, toetaksime artikkel seitse üks käivitamist. seega leian, et nad toetavad meie versiooni ma soovin, et kolleegid ka omalt poolt panustaksid ja raportisse ja aitaksid seda parandada. aitäh raportöörile Põlvas Argentiinile. nüüd läheme edasi kohe variraportööridega. kuna kõik soovivad sõna, vähemalt nii see tundub olevat, peame paluma teil ka variraportööridel sõna võtta ainult kahe minuti jooksul, ma tean, et see on päris distsiplineeriv, aga kui me seda ei tee, siis me ei saa hakkama, variraportööridega alustame. Te tahate rohkem kui kahte minutit? okei okay,, shall, well, okei okay,, let's see how we go. Let's see how we go, okei okay,, three minutes. jah, hästi, variraportöörid kolm minutit ja ülejäänud kaks. proua Sargentini näitas see head eeskuju siin kuus minutit ainult rääkis, nad rääkis rohkem. nii et kolm minutit variraportöörile, kaks ülejäänud kõikidele teistele. jääme siis selle juurde, kõigepealt variraportöör Rahvaparteist, äh, Roberta Metsola. aitäh, ma tahaksin alustuseks ütelda, et me kõik teame, et äh, raport Ungari olukorra kohta on täiesti pretsedenditu. me näeme, et see on selline kahetsusväärne juhtum, aga ma tahaksin tänada raportööri tema lähenemise eest, meil on olnud väga palju variraportööride kohtumisi, mina olen peaaegu kõigil neil osalenud ning eesmärgiks oli siis täpne faktipõhine ülevaade anda olukorrast Ungaris kohtusime ka suursaadikuga ja paljud neist kohtumistest olid vägagi kasulikud me oleme näinud raporteid ja sellest lähtuvalt ma tahaksin ka esitada paar küsimust ja loodetavasti saan neile vastused. Ungaris akadeemiline vabadus, sõnavabadus ning kogunemisvabadus on, olevat siis piiratud läbi õigusloome äh, ja täpsemalt siis Kesk-Euroopa ülikoolis. Äh, Ungari ülikoolid peavad uued kriteeriumid täitma, see on iseenesest äh, eraldiseisev küsimus, see on endaga kaasa toonud mm, kõrghariduses õiguslikult tühimiku. meie küsimus on siis see, kuidas on võimalik üldse kandideerida ülikoolidesse, kui nende allesjäämine ei ole tagatud. ma saan aru, et see ongi see, millega me siin tegeleme äh, ja see puudutas ka eh, komisjoni pöördumist eh, Euroopa Liidu kohtu poole. samuti on tõstatunud küsimus seoses läbipaistvusega neile, eh, nende organisatsioonide puhul, kes on saanud toetust välismaalt. variraportöörina tahaksin küsida, mitte Rahvapartei koordinaatori kui sellisena, et kas on, on mingeid seaduslikke akte, mis võimaldavad siis ära määratleda, mis on need välisagentuurid see oli ebaproportsionaalne samm ning ebavajalik sekkumine liitumisvabadusse ning sõnavabadusse. me tahaksime vastust sellele, miks valitsused sooviksid vastu astuda Euroopa Liidu põhiväärtustele Äh, kui see on seotud ka valimisvõiduga, ükskõik kui napp see ka ei oleks. hiljem ma tahaksin küsida ministrilt ka järgmist. ma saan aru ja ma tervitan teie siin viibimist täna, hindan seda väga, kui inimesed on valmis dialoogi pidama ning üritama leida lahendust kõikide institutsioonidega, ma olen näinud seda oma riigi puhul, Malta puhul, kuid reaalsus on see, et ministrid tulevad siia äh, täna, aga pärast, äh, kui koju tagasi lähevad, siis alustavad Brüsseli vastast kampaaniat. ma tahaksin äh, teada, milliseid samme siis astutakse valitsuse poolt ka Ungaris. ja minu lõplik sõnum ÜRO inimõiguste kõrge äh, volinik ütles, et äh, Ungari on äh, eiranud inimõigusi põgenike küsimusi lahendades ja see on meie lakmustestiks meie põhimõtete kehtestamisel ning äh, selles osas, kuivõrd eurooplased me siis ikkagi oleme. siinkohal ma tahaksin toonitada, et äh, see küsimus on väga oluline minu jaoks, me tahame siin töötada, ma tean, et paljud minu fraktsiooni liikmed teevad kindlasti muudatusettepanekuid kõikide valdkondade kohta ja meie sooviks on siis vastata või üritada vastata neile muredele, mis äh, on tõstatatud erinevates valdkondades Ungaris aitäh sotsialistide demokraatide nimel, äh, Joseph Weidenhauser. aitäh esimees, ma tõesti loodan, et ma saan hakkama mulle antud ajaga, sest mul on vaja teha põhimõttelisi märkuseid oleme nüüd juba kahe tuhande kaheteistkümnest, kahe, kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast selle küsimusega tegelenud, ehk siis kuus aastat ja me räägime siin demokraatiast, põhiõigustest, inimõigustest ja õigusriigi põhimõtetest. kas nendest peetakse kinni nii, nagu artiklis kaks lepingus kirjas? me oleme kogu aeg äh, öelnud, et sellega on probleeme, aga me ei olnud ühel nõul selles osas, et mis peaksid olema tagajärjed. artikkel seitse menetluse kasutamine tundub alati olema tõesti viimane vahend ja me oleme vastu võtnud nüüd meetme, äh, mida siiamaani pole rakendatud. meie jaoks oli täiesti selge, et probleeme ei ole võimalik maha vaikida, nad ei lahene ise, ei ole mõtet lihtsalt oodata ja loota, et probleem läheb üle. me oleme siin näinud seda, kuidas ähm, mitmete aastate jooksul olukord on muutunud järjest hullemaks. nii et äh, praegusel hetkel liberaalne demokraatia mudel, millele Euroopa Liit on üles ehitatud, on sattunud Ungaris ohu alla on täiesti selge, et mitteliberaalset demokraatiat pole olemas. kui ei olda liberaalsed, ei äh, tunnistada neid, kes mõtlevad teistmoodi, kui seadusi pööratakse vastavalt vajadusele, siis see ei ole vastuvõetav olukord. meil on vaja demokraatiat ja Ida-Euroopa juba aastakümneid kannatas selle olukorra all, seda nimetati toona rahvademokraatiaks ja see oli kibe kogemus nendele inimestele. ma tõin juba välja liberaalsed põhimõtted, ilma nendeta saab demokraatiast lihtsalt tühi öö, ruum ja just sellepärast me peamegi täna seda arutelu ja on täiesti selge, et äh, demokraatia puhul on väga tähtis enamust leida, seda tuleb teha õiglaselt ja läbipaistvalt ning tuleb kasutada kogu olemasolevat informatsiooni. Ungari valimistulemused olid selged ja sellepärast on, läks ka mõistlik kiiresti ja selgelt kõik kõhklused, mis on välja toodud, kõrvaldada. see ei puuduta aga tänast küsimust. tänane keskne küsimus on see, mida võib demokraatlikult legitiimne valitsus teha ja olen nõus Rahvapartei raportööriga. mida ma võin teha, kui mul on enamus selja taga, mida ma võin siis rakendada? demokraatia tähendab ka alati vähemuste ja nõrgemate kaitset. ainult niimoodi on meil võimalik tagada demokraatlik konkurents. sellest räägime me täna, mitte poliitiliste hinnangute andmisest olukorrale Ungaris. seda peab Ungari rahvas ise tegema seega ei olnud see tegelikult kergekäeline, et me valisime siin välja meetme, millega väga põhjalikult olukorda analüüsiti. suur tänu raportöörile, et ta oli põhjalik, mõistlik, et ta siin ei laskunud poliitideoloogiasse. ma toetasin teda hea meelega. mul on väga kahju, et meil ei õnnestunud saada enamust ettepanekule minna faktide kogumise meet-, eh, visiidile Ungarisse eh, Veneetsia komisjon andis meile väga palju informatsiooni, täpselt samamoodi nagu erinevad Ungari organisatsioonid ja kodanikuühiskonna esindajad. täiesti selge, et Ungari puhul ilmselgelt süstemaatiliselt rikutakse artikkel kaks, artiklis kaks paika pandud lepinguid ma esitlesin raportit ka oma fraktsioonis, kõik olid sellega nõus ja praegusel hetkel äh, töötame me välja muudatusettepanekuid, mis me kavatseme esitada kohe kindlasti enne tähtaja möödumist. Marek Jurek, ECR fraktsioonist. suur aitäh. kui ma tutvusin e, raporti eelnõuga, siis mõtlesin ma ikka Winston Churchilli peale. see on hea näide e, teada-tuntud tõest, et e, nimelt parlamentaarne demokraatia koos kõigi oma eelistega, peab ikka äh, ka oma negatiivsemate külgede vastu võitlema. siin on siis ära toodud terve nimekiri äh, aspektidest, mis on esindatud kõikides demokraatlikes riikides. ma ei saa aru, miks me peaksime just Ungarit süüdistama. meil on ainult kolm minutit äh, kõneaega, nii et ütleksin järgmist. integratsiooni küsimus, see puudutas Rooma vähemust. siinkohal pean ütlema, et pooles riikides Euroopa Liidus on samad probleemid ja seda äh, aga täiesti mõistetamatutel põhjustel süüdistatakse ainult Ungarit. Ungaris tehakse rohkem kui mujal. nii et ma tegelikult ei saa aru, miks nii paljud inimesed ning ka fraktsioonid äh, usuvad pigem oma eelarvamusi kui proua Livia ja Rokat parlamendi asepresidenti, kes siinsamas ütles, selgitas meile täpselt, mida Ungari teeb. selgitas meile pikalt ja põhjalikult äh, seda, mis Ungaris tehakse romade küsimuses. me kohtusime ka professor Kaabor Ola-, Polakiga ja tema tunnistas et need süüdistused Ungari aadressil tegelikult kehtiksid ka peaminister Tšurtšani ajal, kui oli sotsialistlik valitsus, aga siis keegi ei hoolinud sellest. selles osas, mis puudutas riigiettevõtteid, meediat ja nii edasi. nii et küsimus on ikkagi selles, milles, millest me räägime kas me räägime demokraatlikest standarditest? proua Intvelt andis hea vastuse sellele küsimusele, kui kohtusime detsembris, tema ütles ja tsiteerin, meie ei võrdle Ungari seadusandlust teiste riikide omaga ja see on päris hea äh, näite selektiivsest äh, lähenemisest me tahame Ungarit lihtsalt teisiti kohelda. milles see siis on? asi on, ka proua Intvelt äh, kordas seda veel üle, ka Kiiver Hofstad. siin on ilmselgelt tegemist tõsise äh, Ungari vastasusega ning see tegelikult kajastub ka lõhesid Euroopa Liidus. kolleeg Weidenholzer mainis seda, et enamusel ei ole õigust ette dikteerida vähemusele midagi. jah, ma nõustun. kõik teie, head kolleegid, seiske peegli ette ja ütelge endile sedasama. enamusel ei ole õigust oma tahet vähemusele ette dikte-, dikteerida. aitäh, Louis Michel. Ade, väliraportöör. tahtsin meelde tuletada, aga jah, las see jääb. Louis Michel'i asendab. Natalja Krispek, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees. head kolleegid, Louis Michel äh, peab mujal viibima ja seega fraktsiooni nimel ma tahaksin äh, tema nimel Äh, ütelda järgmist. täna oleme kogunenud selleks, et läbi vaadata äh, täiesti erakordne raport, mis äh, meile Euroopa Liidus paneb väga tõsised kohustused. seda seetõttu, et siin on küsimuse all Euroopa kodanikud, kelle hulka kuuluvad ju ka Ungari kodanikud. mitte mingil juhul ei ole tegemist Ungari rahva vastu algatatud äh, protsessiga, vaid pigem ikkagi äh, üritame äh, vaadata, milline on üldine lähenemine, millised on need aspektid, mis on meie jaoks olulised ning kuidas on olukord põhiõigustega mis laienevad kõikidele Euroopa kodanikele ning ka ungarlastele seega. tahaksin tänada kolleegi Judith Sargentinit tema vägagi põhjaliku töö eest, mis on võimaldanud nii täpse, mõõduka ja lühida raporti koostada ning kus on lähtutud sellest, et kõik eurooplased peavad eh, olema kaasatud eh, lepingu artikli käivitamisse siin me lähtume äh, ühe artikli analüüsist, äh, mis kajastab pluralistlikku lähenemist äh, ning meie ja ka Louis Michel variraportöörina siis jagame tema raporti arvamust selles osas, mis puudutab inimõiguste rikkumist. killustatust ning samuti, mis puudutab vähemuste kaitset, meediapluralismi, õigussüsteemi sõltumatust ning paljusid muidki küsimusi. ootame suure huviga ja vägagi tähelepanelikult äh, nõukogupoolset vastust. Sofi Intvelt äh, leidis ka mainimist siin ECR-i kolleegi poolt, et tema vastab äh, muidugi mõista sellele, eh, mida ma ei nimetaks päris libauudiseks, aga võib-olla moonutuseks sellest, mis ta ütles. ja ma kutsun üles siis Sofi Intvelti selles küsimuses sõna võtma. aitäh, kuuengi. Marin-Kristiin Veršia. aitäh, lugupeetud esimees. tegemist on natukene erakordse olukorraga parlamendi jaoks, sellepärast et see on esimene sedasorti raport, proua Sargentini pidi toime tulema keeruka ülesandega ja ma usun, et ta tuli toime. siin on väga äh, palju asju arutusel, kas tegemist on poliitilise äh, eelarvamusega või siis äh, demokraatlike normidega. ma usun, et proua Sargentini on siin lähtunud eelkõige ikkagi rahvusvahelistest äh, äh, Äh, rahvusvaheliste kogukonna esindajate arvamustest ning ka kohtuotsustest ähm, ja ma tahan teid täna, teda tänada selle eest. peatuksin mõningatel aspektidel, mis on minu jaoks olulised, andmekaitse. siin on lähtutud Euroopa Inimõiguste Kohtu äh, otsusest ja ma leian, et see on päris hea lahend, mida siin mainitakse. sõnavabaduse küsimus, jah väga hästi on siin välja toodud ka valimisvaatluse missioon ning ÜRO soovitused samuti samas küsimuses. usuvabadus, mis muuhulgas käsitleb õigust uskuda või mitte uskuda, ma arvan, et seda tuleb alati toonitada ning äh, varjupaiga taotlejate ja põgenike õigused, see on eriti murettekitav ning äh, selle juurde siinkohal viitaksin veel vabaühenduste vastasele õigusaktide paketile ning samuti sotsiaalsed õigused. siinkohal toetutakse Euroopa Sotsiaalõiguste Komitee tööle, ma usun, et see on aluseks sellele ka, kuidas Euroopa Liidu vahendeid kasutatakse ja ka selle juurde tahaksin veel tagasi tulla mis puudutab peatüki huvide konflikti ning korruptsiooni kohta, siin ei viidata Olafile, Olav ometigi ja ka meie eelarvekomisjonis sellest räägiti, Olav on läbi viinud korduvaid uurimisi ja soovitusi, kus viidatakse selgetele rikkumistele, huvide konfliktile ning isegi eh, organiseeritud eh, süsteemidele Ungari peab tagastama teatud summa raha ning need soovitused on siis saadetud võimudele. ma tahaksin teada, miks, kas me ei peaks mitte Ungari tulema Euroopa Kohtu ette, sellepärast et komisjon on korduvalt ütelnud, et see on parim viis, kuidas tagada Olafi soovituste elluviimist. ma usun, et Euroopa Parlament oma raportis ei tohiks ignoreerida seda teemat mis puudutab ühinemisvabadust, siis siinkohal räägiksin äh, vabaühenduste vastasest äh, õigusaktide pakest ja mitte soorusevastasest pakest. tema on siis selline nagu patuoinas mõneti, mis on ja see on juba päris kaugele läinud, aga minule valmistab muret eelkõige see, et ei pöörduta kohtusse, kui ühel assotsiatsioonil ei tohi enam, ei saa enam kohtusse pöörduda, kui võetakse ära õigus äh, ühel assotsiatsioonil tegutseda, samuti see, mis puudutab äh, ma-, äh, toetuste maksustamist, samuti Euroopa-poolset oma, teame, et pärast õigusloomelisi valimisi vaadatakse see pake läbi, ma olen peaaegu lõpetanud, ütleb kõneleja. tundub, et pigem on vähikäik sisse antud ja ei kiirenda protsessi, seega ma tahaksin, et küsida, kas ei oleks võimalik nüüd väga kiirelt äh, saada ka Euroopa Komisjoni arvamus selle küsimuse kohta, sellepärast et Veneetsia komisjon peab juuni alguses oma arvamuse koostama ja ma arvan, et oluline oleks, et meil oleks ka Euroopa Komisjoni arvamus neis küsimustes. ma usun, et jah siin on päris palju vajalikke elemente, mis võimaldavad mõista, et on süstemaatiline või süsteemne lausa rikkumine eh, ja see on seotud Euroopa Liidu põhiõigustega sellisel kujul, nagu nad on ka artiklis kaks ära toodud, aitäh. I think the danger is that there are long-standing ma usun, et eh, probleem on selles, et eh, päris paljud saadikud tahavad sõna veel pärast ministrit. ja ma usun, et see on tõsine huvi selle punkti vastu Laura Ferrara EFT, EFTD. aitäh, ka mina tahaksin tänada kogu südamest Judith Sargentinit suurepärase tehtud töö eest ning selle eest, et see raport on nii põhjalik. mina olin põhiõiguste olukorra raportööriks Euroopa Liidus kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist ning juba toona me rääkisime vajadusest riikidepõhiselt vaadata olukorda, seda selleks, et tagada põhiõiguste kohaldamine ning vältida igasuguseid rikkumisi. juba siis kardeti seda, et võib tekkida teatud must nimekiri riikidest, kus olukord on kehvem ning kardeti seda, et sellised riigid nagu Ungari siis leiaksid Äh, süüdistamist ning satuksid kriitika, olete ohvriks, äh, sellepärast et seal on tekkinud probleeme inimõigustega. kui me aga ei taha, et Euroopa Liit äh, muutuks silmakirjalikuks, ka rääkides Kopenhaageni kriteeriumitest, siis on vaja, et me oleksime äärmiselt tähelepanelikud ja hoiaksime äh, silma peal olukorral liikmesriikides inimõigustega seoses. seega meie eesmärgiks on tagada see, et kõik riigid, kui nad eh, üks, otsustavad eh, olla Euroopa Liidu liikmed, siis nad peavad ka kinni neist põhimõtetest, millele eh, Euroopa Liit rajaneb ning alustades õigusriigist ei saa lihtsalt valida seda, mis ühele liikmesriigile võiks sobida ning ülejäänu siis jäetakse kõrvale see tähendab seda, et lihtsalt ei äh, ka, ei kanta seda vastutut, mis tuleneb Euroopa Liidu liikmelisusest. nüüd spetsiifilistel juhtudel me näeme, et see puudutab muuhulgas ka rändevoogude ohjamist. Ungari valitsus tundub, ei taha tõepoolest oma vastutust siin kanda ja tahab Äh, keelduda siis varjupaiga taotlejate äh, ümberpaigutamisest teistest riikidest. lisaks sellele liigutakse ka äh, muude õiguste rikkused, ebaseaduslikud kinnipidamised alaealiste puhul ja muu selline. ma tahaksin küsida, kui otsustab üks riik liikmesriigiks saada Euroopa Liidus ja tahab sellest kasu saada, me teame, on erinevaid toetusi Brüsselis, siis sellisel juhul oleks hea, kui oleks ka selge see, et lisaks sellele kasule on ka teatud kohustused, mis laienevad liikmesriikidele esimene asi on põhiõigused, õigusriik, millest tuleb kinni pidada. ma tunnen head meelt selle üle, et Euroopa eh, Liit on valmis tagama väga tähelepaneliku olukorra jälgimise Ungaris ja ka mujal teistes liikmesriikides. ja tunnen head meelt ka selle üle, et Ungari omalt poolt on näidanud üles valmidust koostööd teha ning õigusriiki tagada. aitäh! suur tänu, et kõne eest kinni pidasite. minister. minister Jüri Tšiarto on siin kohal, me leppisime tema tulekus kokku äh, raportööriga. Mr Chair uh,, distinguished uh, äh, member esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, kõigepealt suur tänu, et kutsusite mu täna siia. ma arvan, et see oli väga hea ja nutikas otsus, et te lasete sellel institutsioonil, mis ainsana saab Ungari rahvast esindada, saaks osaleda ka siis siin arutelul ja kui te lubate, siis härra esimees ja lugupeetud parlamendiliikmed, ma kasutaksin selles arutelus täna just sissejuhatavas märkuses oma emakeelt. kõigepealt, lugupeetud parlamendiliikmed, ma annaksin teile teada sellest, mis toimus kaks ja pool nädalat tagasi minu koduriigis. meil toimusid nimelt parlamendivalimised me nägime, et üritati väljaspoolt mõjutada valimismenetlust, just nõrgestada Ungari valitsust ning ka siin kojas oli väga palju neid, kes üritasid mõjutada äh, parlamendivalimiste tulemust. me teame, et et äh, siin filtreeriti informatsiooni selleks, et aita Ungari opositsiooni. nii et võib-olla me peaksime üheskoos valimiste tulemust hindama seitsekümmend protsenti inimestest, valimisõiguslikest inimestest käis valimas, valimisaktiivsus oli üks suuremaid kogu äh, ajaloo ajal, nelikümmend kuus koma üks protsenti häältest läks äh, Fideszi parteile, saime üle kahe koma kaheksa miljoni hääle äh, üks koma seitse miljonit rohkem häält kui teisele kohale jäänud äh, partei ja ma ei tea, kelle eest te tahate ungarlasi kaitsta, aga viimase kaheksa aasta jooksul on ungarlased selgelt öelnud, mida nad tahavad ja nende hinnang ei kattu teie omaga ungarlased näitasid ka, mis suunas soovivad nad järgnevatel aastatel liikuda. nii et ma palun teid, et arvestage ja austage Ungari rahva otsust. ärge seadke seda kahtluse alla. ärge minge mööda rahva tahtest. ma tean, et te ei ole Ungari rahva äh, otsusega, mis kaks nädalat tagasi vastu võeti, nõus olla. aga siin on väga suur vahe. ungarlased olid valimisnimekirjas, teie mitte. nii et ungarlased saavad teha otsuse Ungari tuleviku kohta, teie mitte. kaks ja pool nädalat tagasi oli ungarlaste ees selge valik migrantide vastane poliitika, mis kaitseb ungarlasi, oli üks pakkumine ja teine pakkumine, mis tuli ka opositsioonilt, välismaalastelt ja opositsiooniparteidelt, mis oli siis migrante soodustav. me saime selge ülesande, Ungari ei hakka migrante vastu võtma. sellepärast daamid ja härmad, härrad, olen valmis jätkama seda arutelu ungarlaste ja selle komisjoni vahel migratsiooni üle. aga ma olen valmis seda tegema, olen avatud, sellepärast et Ungari valitsus jätkab oma kurssi ja meie usume, et ainult ungarlased saavad otsustada, kes lastakse riiki ja kellega me tahame oma koduriigis koos elada me jätkame oma piiride kaitsmist, jätkame oma kodanike julgeoleku kaitsmist, me ei nõustu kohustuslike kvootidega ja me ei nõustu ka sellega, et mitmekultuuriline ühiskond on väärtuslikum kui äh, ühtne, ühel kultuuril põhinev ühiskond. me hoiame Ungari Ungarina. ja siin teie ees on tõesti lausvaled. raportöör, kui ta seda kui ta seda raportit kokku keetis, siis ta lihtsalt uskus siin valesid. Öeldakse, et meediavabadust ei ole, see on vale meedia on meil palju mitmekihilisem kui paljudes Lääne-Euroopa riikides. me ei saa näiteks nädalaid maha vaikida seda, et illegaalsed migrandid viivad läbi vägivaldseid kuritegusid, see tuleks kohe välja. Ungaris riiklikud telekanalid, seal on äh, võrdselt neid, mis on äh, valitsusmeelsed ja need, mis on valitsuse vastased. meil on üks, mis väga palju kritiseerib valitsust, internetiportaalid. enamus neist on kriitilised, pigem opositsioonis ja kõige kriitilisem portaal on just uudisteportaal, mida loetakse kõige rohkem. nüüd äh, Brüsselis filtreeritud dokumendid on tõesti täis äh, valesid äh, ja valesid fakte ning numbreid ning valimiste päeval enamus meediast oli õnnelik äh, sellepärast, et valimisaktiivsus oli suur, sest nad arvasid, et see langetab valitseva partei siin raportis öeldakse, et äh, vabaühendusi surutakse alla. meil on kuuskümmend viis tuhat vabaühendust. osa neist tõesti äh, kurdab, aga ainult need, mis on hakanud siin poliitilistes mängudes osalema, mis osalesid kampaanias, üritasid inimesi saada valitsuse vastu hääletama. ja need vabaühendused on saanud väga palju rahastust välismaalt ma arvan, et ungarlastel on õigus teada, kas neid ühendusi rahastatakse välismaalt või keda ja kelle huvisid nad esindavad ning teenivad. Teie siin Euroopa Parlamendis äh, kuulasite vabaühendusi, kes teile valetasid ja teie kogu aeg nõuate läbipaistvust. kui te tahate läbipaistvust, siis miks te ei ütle, kus te kõik need, miks te siis ei küsi, kust need vabaühendused rahastuse saavad? kui neil on häbi seda öelda, siis meie ei pea neid aitama. ja üks tähtsamaid küsimusi on see, et äh, siin raportis öeldakse, et antisemitism on probleemiks Euroopa Liidus. lükkan selle väite selgelt tagasi, sest fakt on see, et mitte ükski riik Euroopa Liidus ei ole nii palju teinud antisemitismi läbi väljajuurimiseks kui Ungari. noori inimesi, äh, noori juute rünnati Ungari tänavatel, vanu juute nende kodudes ja samal ajal Ungaris on kõige suurem äh, Ungari kogukond ja meie kaitsesime neid. ja seda on öelnud nüüd äh, Äh, Iisraeli välisminister ja Ungari kasutab eelarvevahendeid selleks, et võidelda antisemitismi vastu. meie karistusseaduses äh, holokausti eitamine on väga suureks kuriteoks. lugupeetud äh, parlamendiliikmed, need olid kõiged mõnest näited selle kohta, milliseid fakte te olete sellesse raportisse pannud ja mis on tegelik olukord. me saame aru, mis on see meede selle raporti taga, strateegia, mida soovisite saavutada, teil on tõesti eh, väga erapoolik eh, immigratsioonistrateegia, te kritiseerite Ungarit sellepärast, et me oleme jäänud teile jalgu, te ei saa selle poliitikaga edasi minna, te ei saa oma äärmuslikku migratsiooni pooldavat äh, poliitikat ellu viia võin teile veel halbu uudiseid, teie mõttes halbu uudiseid äh, teatada. vastavalt Ungari rahva tahtele me ei luba teil Sorose plaani migratsioonikava hakata rakendama ja me tegelikult ei kaitse mitte ainult ungarlasi, vaid Euroopa kultuuri ja ajalugu. aitäh teile mind kutsumast ja et lasite mul rääkida ära kogu tõe Ungari kohta. Need, kes ei ole selle komisjoni liikmed, palun äh, hoidke äh, oma käed rahus, ärge plaksutage, katsugem ikkagi jääda väärikateks siin. Äh, üheksa liiget, ähm, komisjoni liiget on soovinud saada sõna, annan sõna selles järjekorras, nagu te sõna soovisite, palun pöörduge oma kahe minut-, piirduge oma kahe minutiga, palun. minister kõneles raportööri loal, mm, ajastuses leppisime kokku, raportöör saab sõna viimasena, ta teeb oma järeldused ja võtab otsad kokku ja nüüd on üheksa sõnasoovi. loeme äh, need kõik ette ja siis on äh, sõna, sõnavõtud lõppenud uh,. Mr Boni, Mr Becker, Mrs Gao, Mr Albrecht uh,, Mrs Juroka uh,, Mrs Intervelt ja Mrs Kujiska um,. Did you indicate mm -hmm. Oh, sorry, we have two non- vabandust, kaks mittelibeligat ka, proua Morvai. Zver. Peter's first. Are you listening? Okay, just listen up. That's it, that's the list. ja selline see nimekiri siis on. härra Niidermüller, palun kaks minutit. vaikust palun, härra Niidermülleril on sõna. Ed, Peter. köszönöm szépen, elnök úr ähm.. suur tänu, lugupeetud ähm, minister. kirjeldasin üksikasjalikult seda, mis juhtus valimiste ajal ja pärast valimisi, juhiksin aga tähelepanu sellele, et me ei räägi tegelikult siin üldsegi valimistulemustest. Neid äh, valimisküsimusi ei seadnud keegi küsimärgi alla. aga juhiksin tähelepanu kolmele asjaolule minister juhtis tähelepanu sellele, et Ungari äh, ajakirjandus on vaba. et Ungaris on täielik meediavabadus, juhiksin meedia äh, ministri tähelepanu viimasele rahvusvahelisele raportile, mis kirjeldas seda, et meediavabaduse seisukohast Ungari on seitsmekümne kuuendal kohal äh, riikide nimekirjas ning märkimisväärselt halvemal kohal kui eelmine kord ja pärast kahe tuhande kümnendat aastat on korruptsiooniindeks äh, samuti äh, halvenenud ja see ei ole mitte minu hinnang, vaid äh, kont-, komisjoni hinnang ja selle komisjoni esimees kuulub härra ministriga samasse poliitilisse perre. demokraatia minu arvates ei seisne selles, et me peaksime oma poliitilisi äh, vastaseid pidame vaenlasteks. demokraatia tähendab seda, et me pakume vabadust mõelda teisiti, mõelda teistmoodi, et me kaitseme neid, kes mõtlevad teistmoodi ning ei koosta mingisuguseid eh, nimekirja selle üle, keda tuleks jälitada ja kellel tuleks silma peal hoida. demokraatia ei ole enamuse türannia, vaid hoopis kompromissile minek selles seisneb demokraatia, siin ei ole meie ülesandeks äh, Ungari või Unga-, Ungari valitsuse hukkamõistmine, võitlemine kas äh, rände poolt või vastu. me tegelikult tahaksime, et me peaksime kinni põhi, demokraatia põhimõtetest ja seda peaks tegema ka Ungari valitsus. ja plaksutamise reegel kehtib kõigile, palun mitte plaksutada. ja nüüd saab sõna härra Boni, palun. suur tänu, härra minister Teid kutsuti siia külalisena. kutsuda selleks, et meil toimuks äh, mm, kaine mõistuslik äh, argumenteeritud arutelu, aga paistab, et teie tahate olla hoopis äh, autoritaarse esinemiskunsti esindaja siin. palun suhtuge ikka tähelepanelikult oma keelekasutusse. tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest, põhjalike uuringute eest ja Sorose paketi osas, Sorose paketti on mainitud selles raportis ja see on üks osa järjepidevatest pingutustest selleks, et konkreetseid inimesi ja vabaühendusi häbimärgistada Need meetmed äh, ähm, allutavad kodanikuühiskonna valitsusele ning äh, võimaldavad suuremaid äh, omavoliliselt ja poliitiliselt motiveeritud meetmeid kodanikuühiskonna suhtes Ungaris. valits-, raportis on ähm, tuntud muret ka meedia kontsentratsiooni pärast, selge on see, et üldsuse arvamuse domineerimine kohalike raadiojaamade enda ohjadesse haaramine on problemaatiline. selge on see, et Ungari käib autoritaarsete režiimide jalajälgedes ning Sormose vastane õigusakt on lihtsalt maha kirjutatud Putini meediavastase ja öö, õiguse poolt autokraatlikku käitumist on näha mujalt, ma mäletan Orbanit juba aastate tagant ka isiklikult ja mul on väga kahju, et ta on langetanud otsuse auto, autoritaarsete lahenduste kasuks aga me ei pea pidama äh, Ungarit eraldi probleemiks, autoritaarsus on ohuks demokraatlale üle kogu Euroopa Liidu ja mitte ainult, ka väljaspool Euroopa Liitu. ning ma lõpetuseks ma paluksin teil kõik, teil kõigil mitte harjuda sellise käitumisega. me peame olema valvsad, hoidma silma peal äh, äh, sellel, mis juhtub Ungaris ja kõikides meie koduriikides, mina isiklikult olen pärit Poolast, ja saatma selge sõnumi äh, ungarlastele, et Ungari kodanikuühiskond ei ole üksi ja demokraatia ei tähenda mitte ainult seda, et võidetakse valimised uh,. Eh, Mr Becker, please. härra Becker, palun. Eh, aitäh. ma tervitan siin kõiki, kes on valmis täna siin küsimustele vastama ja mul on austerlasena, naabrina hea meel ka kriitikat teha ja tõde välja öelda. Ungari suuruselt teine partei sai kakskümmend protsenti häältest ja teeb xenofoobilisi ja antisemitistlikke avaldusi. Fideszi partei ei tohiks seda musta mängu kaasa mängida, ta hakkab siin üksikuid inimesi ründama sõnadega, nagu Orban seda oma kõnes tegi me võitleme vaenlase vastu, kes on teistsugune nagu meie. ta on peidus, ta on nutikas, ta ei ütle asju otse välja, ta ei ole aus, tal ei ole au, ta ei ole riiklik, vaid rahvusvaheline, ta ei usu töösse, vaid spekuleerib rahaga, kellel ei ole oma koduriiki, aga kes teeb nii, nagu ta omaks kogu maailma. antisemitismi resolutsioon, mille meie siin välja töötasime ja kolme neljandiku häälteenamustega siin kojas vastu võeti, ütleks, et selline avaldus oleks tegelikult äh, antisemitistlik avaldus ja et seda tuleks äh, äh, õiguskorraorganite poolt uurida Orban räägib kogu aeg Sorosist ja ütleb, et Soros ainsana teeb seda. see keel ei ole meile võõras see on vana antisemitistlik keel ja tõesti väga paljusid häirib selline keelekasutus, mitte ainult Ungaris, aga ka Ungaris. ja parteide üles antisemitistliku töörühma esimehena pean teile ütlema, et tegemist on antisemitismile õhutamisega, mõistan selle hukka ja kutsun Ungari valitsust lõpetama sellist keelekasutust ja rünnakuid ja iga kord, kui midagi sellist kuulete, tuleb see hukka mõista, mõelge oma rahva peale oma koduriigis, sest tegemist on konfliktiga nii Ungaris kui ka Euroopas. käituge lõpuks mõistlikult ja lõpetage see ohtlik menetlus uh,. Mr Albrecht, please. härra Albrecht, palun. Vielen Dank um,. Zunächst einmal möchte ich. aitäh, kõigepealt suur tänu raportöörile väga hea raporti eest, ma arvan, et meie komisjoniga Euroopa Parlamendi jaoks on tähtis, et me väga tõsiselt selle küsimusega tegeleme, nii nagu seda on selles raporti eelnõus ka tehtud ja et siin ei oleks mingit parteipoliitilist arutelu, nii nagu kogu aeg öeldakse, et see olevat me räägime siin Euroopa põhiväärtustest kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. meil on probleeme mitme riigiga ja praegu on tegemist pretsedentjuhtumiga, mille puhul me peame näitama ja tõestama, et õigusriigi põhimõtted, demokraatia inimõigused on Euroopa Liidus kaitstud ja ka põhiseadustes kirjas. ja tahaksin teile veel ka öelda, et muide, Ungari on alla kirjutanud nendele lepingutele, see tähendab seda, et Euroopa Liidu õigus kehtib ka Ungaris. seega Euroopa Liidu institutsioonid on valitud institutsioonid, mis esindavad Euroopa rahvast, ka Euroopa Parlamendi liikmed on otse valitud ka Ungarist ja ka nemad esindavad siin Ungari rahvast ning Euroopa rahvast ja Euroopa rahva hulka kuuluvad ka ungarlased, vähemalt nii kaua, kui Ungar on Euroopa Liidus ja nii kaua peate te ka meie reeglitest kinni pidama. väga pettumust avaldav on see, et mina ootasin, et tegemist on sisulise aruteluga, õiglase ja siira ning avatud aruteluga kuid see, mida ma siin praegu kuulsin, oli üks kõige häbiväärsemaid ja häbematumaid kõnesid, mida ma siin kojas olen kuulnud. ja see on tõesti alarmeeriv, sest see, kuidas te lihtsalt nagu propagandamasin tulete ja leietate meile midagi ette, absoluutselt kriitikat ei kuula. ja siis tõesti saate suure aplausi ainult oma naabrilt, kes teil siin kõrval istub ja siis ütlete, et ei ole antisemitismi Ungaris. istute rahvasaadiku kõrval, kes ise on öelnud, et Ungari juudid ja nüüd ma tsiteerin, oma äh, ümberlõigatud peenistega peaksid mängima. Te istute praegu selle naisterahva kõrval Jobiki parteis, kellega te kogu aeg koostööd teete ja keda ka Ungaris valitakse, minu arvates on see skandaal, sellega tuleb tegeleda, sest muidu olete te rikkunud Euroopa Liidu põhiväärtusi. proua Kaal lugupeetud esimees, ma usun, et äh, see on lihtsalt äh, uskumatult äh, šokeeriv arutelu, see ei ole väärikas. see Euroopa Parlament ei peaks niiviisi toimima. siinsed sõnavõtud ei ole väärikad. Need on ebaväärikad, neid, nad ei ole väärt Euroopa Ungari rahvast ja Ungari kodanikke ja inimesed, kes on meid solvanud, peaksid vabandama. mul ei ole praegu aega selleks, et äh, hakata siin äh, kummutama kõiki eelarvamustega avaldusi ning valesid, mis selles raportis on, kuid äh, juhiksin tähelepanu järgmisele asjaolule ah?. tegemist on szembecsapása. Ezért én ezt et see, see raport on, on rünnak meie õigusriigile, õigusriigi põhimõttele, mis on tuhat aastat vana ja paluksin, et raportöör oma avalduste eest vabandaks, aga see ei ole veel kõik see, mida täna siit raportist loen, lehekülgede kaupa loen, et see raport kirjeldab siin riiki, nagu tegemist oleks diktaatorlusega ja diktaatorliku süsteemiga Kesk-Aafrikas. nagu me ei räägiks äh, mingisugusest Euroopa Liidu liikmesriigist, kus on äh, toimunud just demokraatlikud valitsused, äh, valimised, kus on hästi toimiv õigussüsteem minu jaoks on see häbiväärne, alandav, see on alandav Unga-, Ungari kodanike jaoks ning seetõttu ma paluksin, et te muudaksite oma valed äh,, läheneksid asjale teise nurga alt, sest praegune lähenemine on lihtsalt äh, uskumatu. Teie raport, teie avaldused on lihtsalt äh, kubisevad valedest, äh, eksitavatest äh, avaldustest äh, viidat-, viitate siin OSCE-le ja Euroopa Nõukogule, teistele rahvusvahelistele organisatsioonidele, aga kust nemad oma infot võtsid? ikka jällegi nendelt samalt vabaühenduselt, vabaühendustelt, viielt-kuuelt vabaühenduselt ja nõndanimetatud äh, eksperdilt. Nende äh, vale, valedele tugineb teie arvamus? mina ütlen ei teie avaldustele, meie ei tee koostööd Jobikiga me eitame, ma eitan teie, teie süüdistusi, te süüdistate meid nendes asjades, mida, mida me ei ole teinud lihtsalt. tegemist on lihtsalt silmakirjaliku kohtuprotsessiga, kus te olete juba tegelikult meie saatuse üle otsustanud ainult meie rändepõhjapoliitika tõttu. see on häbiväärne. ainult. okei okay,, thank you um,. Where to start? no kust ma nüüd siis pihta hakkan? kõigepealt, tegemist on klassikalise juhtumiga, kus äh, autokraatlik äh, režiim äh, ronib võimule, mängides ohvrit, kujutades, et nemad on märtrid ja teised on vaenlased. ja nende suhtes rakendatakse sala, vandenõud, kõik teised valetavad, klassika aga Ungari rahvas ei kuulu teile. Teid valiti selleks, et esindada Ungari rahvast ajutiselt. ja ma tahaksin teada, kuulasin äh, teie sõnavõttu, suurt osa kuulasin, siis võtsin klapid peast ära, sellepärast et äh, mulle äh, tekkis tunne, et ma sain sellest juba aru ja kõik need erinevad süüdistused hakkasid mulle tegelikult tüütavaks muutuma ma tahaksin teada, et millisel kujul te kujutate ette, et te esindate teist osa teist poolt osalt Ungari kodanikest, kes teid ei esinda, need kümned tuhanded inimesed, kes on tänavatele tulnud selleks, et teie vastu meelt avaldada, kuidas te neid esindate? see, mida meie siin ütleme, tegelikult ei mängi mingisugust rolli, sellepärast et on täiesti selge, kuidas teie propagandameedia, mida riik kontrollib, seda tänast arutelu siin hakkab kujutama. see on selge. Teie olete jälle märter, ohver, meie oleme need kurjad vaenlased ja teised vaenlased, kellest te alati räägite, härra Soros, kes äh, väidetavalt rahastab seda seda suurt vandenõud teie vastu, võib-olla me tahaksime teie enda rahastamise kohta natukene infot saada. Te kasutate ära Euroopa Liidu vahendeid oma korrumpeerunud režiimi ning liidri huvides, aga kuidas oleks, äkki te saate ka äh, äh, Putinilt ja Bannonilt vahendeid? ja sama ameeriklane rahandab ka oma teie Poola valitsuse partnereid ja võib-olla peaksime natuke hakkama seda lähemalt uurima lõpetuseks, härra esimees, ütleksin, et mina arvan, et te peaksite tervitama seda raportit, sellepärast et see raport kinnitab täpselt seda, mida härra Orban tahab saavutada, tahab, tahab teistsugust režiimi, teistsugust süsteemi, ta on ise öelnud, et ta tahab liberaalset, ill-, mitteliberaalset demokraatiat, sellepärast et mitteliberaalset demokraatiat kui sellist ei saa olemas olla. tegemist peab olema mitteliberaalse autokraatiaga ja tal tõesti õnnestub seda saavutada, paistab Euroopa Parlament jõuab äh, järeldusele, et tegemist on süsteemse probleemiga ja põhimõtteliselt me lihtsalt tunnustame seda, et Orban teeb täpselt seda, nagu ta tahab. ja minu viimane kommentaar. Teie eirate suurt osa inimestest omaenda koduriigis ja väljaspool oma koduriigi, aga mina oma poliitikuna lähtun ainult ühest põhimõttest. teel mäe tippu Äh, olge inimeste suhtes lahked, sellepärast et alla tulles on teil neid jälle vaja. proua Jurva. proua Juroka. suur tänu. Äh, palusin sõna sellepärast, et tahtsin siin kinnitada seda, mida ütlesin eelmine kord. see raport on äh, valesid täis, kubiseb informatsioonist äh, mida äh, tuleks rakendada eelmise, kahe tuhande kümnenda aasta eelse valitsuse aadressil, mitte Orbani valitsuse aadressil. ja siis olid paramilitaarsed äh, rühmitused, äh, kes külades rahvast hirmutasid ja sotsiaaldemokraatlik valitsus vaatas seda pealt, käed rüpes. ning äh, ma ei teagi, mida te siin äh, üldse tahate saavutada, mis te, millest te siin räägite. proua Sargentini, Sargentini ütles, et ta kontrollis kõiki avaldusi mitu korda ja ma kordaksin veel korralt, millised on nõndanimetatud faktid, mis tegelikult äh, ei vasta tõele. ma ei ole mitte kuulnud äh, neonatside paramilitaarsetest juhtumitest äh, äh, Rooma inimesed tapeti ja Rooma inimesi tapeti ka eelmise valitsuse, tapeti eelmise valitsuse ajal ja siis te ei tõstnud kunagi häält. Äh, öeldakse, et Rooma lapsed on segregeeritud, nende elutingimused on halvenenud. tegelikult Euroopa Komisjoni uuringute andmetel võrreldes kahe tuhande üheteistkümnenda aasta olukorraga on koolidest väljalangevus vähenenud ja kõik Rooma lapsed käivad eelkoolis juba kolmandast eluaastast alates vastavalt, lähtuvalt uuest õigusaktist, mis on seda killustatust muutnud. kuuendaks eluaastaks antakse nendele lastele vajalikud teadmised, et nad saavad tavakoolisüsteemi siseneda. seda tänu uuele õigusele, mis on Ungaris vastu võetud Te võite öelda, et Rooma lapsi pannakse eraldi koolidesse, mis ei ole tõsi, nelikümmend kuus, punktid nelikümmend kuus ja nelikümmend kaheksa äh, räägivad siin sellest, et äh, Rooma laste äh, võimalused on halvenenud. tegelikult on olukord hoopis vastupidine, nende haridustase on kümne protsendi võrra paranenud ja Miskolci äh, linnas toimuvad läbirääkimised ja punkt nelikümmend viis on samuti vale. kui te parandaksite need punktid ära siis võib-olla päästaksite natukene Euroopa Parlamendi professionaalse äh, suutlikkuse kuvandit, sellepärast et see dokument, äh, kui nad hakkavad seda põhjalikumalt uurima, šokeeriks Euroopa kodanikke. ma tahaksin sekretäriaadilt küsida, et kuidas on siin äh, sellised lõiked sees, mis ei ole lihtsalt tõde? ja samas meie küsimusi ja kommentaare ja märkusi ei ole arvesse võetud seda raportit koostades for two minutes, maximum two minutes, please. Frau Kuderczka, pana. Dziękuję. Ja chciałabym przede wszystkim powiedzieć do naszych kolegów suur tänu, esimees, kõigepealt ma tahtsin meie Ungari sõpradele ning härra ministrile öelda järgmist. magage korralikult välja ja kui olete seda teinud, siis lugege see raport läbi ja küllap saate aru, et tegemist on tõsiasjadele tugineva raportiga. sõbrad, kolleegid, ärge äh, pidage suhted Euroopa Liiduga selliseks, äh, kus äh, peab keegi peale jääma ja kus lõpptulemus on ikkagi null. meenutagem seda aega, kus me unistasime väärtustest, mida me võiksime jagada sellistest väärtustest, äh, nagu äh, on selles raportis kirjas, mida võiksime jagada koos äh, Saksamaaga, Prantsusmaaga, teiste riikidega ja ka ajal, kui meie kuulusime kommunistlike režiimide hulka, võitlesime rahvusvahelist, võitlesime kommunistliku süsteemi vastu ja need vabad organisatsioonid, rahvusvahelised organisatsioonid, tahab, neid tahate praegu suruda Ungarist välja Teile ei meeldi sellised organisatsioonid, väidate te, et kõik need vabaühendused, Soros ja teised valetavad. ja teie teod on selged. Teie teod tähendavad seda, et hakatakse rakendama Euroopa Liidu lepingu artiklit seitse ja struktuurifondide vahendid kas külmutatakse või neid kärbitakse tõsiselt meie riikide jaoks ja sellepärast meie riikide areng hakkab aeglustuma. Teie leiate, et õige pea oleme me Putini Venemaa mõjusfääris sfääris nii et palun äh, mõelge asjade üle järele, lugege see raport uuesti läbi ning äh, ärge pidage seda tänast äh, arutelu selliseks rünnakuks teie vastu või Ungari ühiskonna vastu. meie tahame, et Ungari ja kogu Kesk-Euroopa jääks Euroopa Liitu tahame olla tugevad partnerid Euroopa Liidu siseselt, äh, mitte olla väljaspool teie arengust. ja lähtuvalt meie kodukorrast võime kuulata ära ka maksimaalselt kahe mitte libekomisjoni äh, liikme seisukohad, aga nad räägivad äh, maksimaalselt üks minut. kõigepealt proua Morvai, palun. suur tänu. mul on väga hea meel ja aitäh Euroopa Liidule, et nad on meie äh, rahvuslikku ühtekuuluvust tugevdanud oma rünnakute kaudu. Teil on oma eesmärke. inimesed äh, vaatavad äh, Ungari poole üle kogu Euroopa Äh, täna on äh, tore olla uhke äh, euro-, ungarlane, ükskõik kuhu ma ei lähe, igal pool ülistatakse meid, kiidetakse meid ja vaadatakse meie poole selle eest, et me näitame üles rahvuslikku ühtsust ja astume üles meie rünnakute vastu võib-olla küsite ka, et miks, kuidas Euroopa Liit ründab just Ungarit ja Poolat kõige rohkem? riike, mida nagu teiegi ütlete, väga armastatakse Euroopas, aga hinnatakse kõrgelt. sellepärast, et parlamendi poliitiline jaotus äh, tegelikult ei kajasta Euroopa kodanike tõelisi valikuid. kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta valitsus, valimistel see muutub ning äh, Fidesz ning äh, poolakatega koos me peaksime muutma uue äh, äh, Euroopa Parlamendi, nii et see kajastaks paremini äh, Euroopa väärtusi ja Euroopa kodanikke, sellepärast et selline minu riigi ründamine ei oleks võimalik uuel ajal rad bi podaril, da suur tänu, ütleb härra Zver. tahaksin äh, siin toonitada, et kõik, kõikidel Euroopa Parlamendi liikmetel ei ole samasugune arvamus, on palju neid, kelle seisukohad on teistsugused. see tänane arutelu ei ole väga hea äh, ja aita meil Euroopa Liitu tulevikus tugevdada Orbani valitsus on väga palju ära teinud roomade lõimimiseks ning teiste vähimuste lõimimiseks. kümme aastat tagasi näiteks oli Sloveenia vähemus väljasuremise äärel Ungaris, aga nüüd Ungari valitsuse abiga oleme me tugevamad partnerid Ungaris. ma tun-, olen tuttav nende teemadega, sellepärast et oleme Ungari naaberriik. ma ei oleks nii veendunud kõikides nendes süüdistustes, avaldustes, äh, mida see raport Ungari valitsuse aadressil esitab ja me peaksime kõiki üksteist vastastikku, kõik üksteist vastastikku rohkem austama. suur tänu, ütleb esimees. ja nüüd saab siis, saab kõigepealt sõna äh, minister maksimaalselt viieks minutiks ja siis proua Sargentini saab sõna lõppsõnaks, aga mõned vabaühendused ning kodanikuühiskonna esindajad, kes on siin kohal, on natuke rahutud, mainisite täna siin paljusid vabaühendusi, ähm, kui tuhandeid vabaühendusi, mis on Euroopa, mis on Ungaris olemas ja miks peavad äh, siis äh, vabaühendused kartma valitsuse kritiseerimist, äh, mis äh, teile probleemi valmistab? miks te avaldate survet nendele vabaühendustele ja ra ka rahvusvahelistele vabaühendustele, miks nad ei saa Ungaris edasi viibida, miks te avaldate survet, et nad Ungarist äh, peaksid lahkuma? see on meie jaoks oluline küsimus või eitate te, et see, selline areng aset jõuab? One Amnesty on üks nendest, kas teistes Euroopa Liidu liikmesriikides on terve kodanikuühiskond, kus on valitsuse kritiseerimine aktsepteeritud, miks mitte Ungaris siis? võite vastata hiljem kirjalikult, kui teil ei õnnestugi nii kiiresti vastata. suur tänu, esimees, austatud parlamendiliikmed. see, mida ütlesite paneb mind tegema järgmisi järeldusi. kui Ungarit äh, kiusatakse Euroopa Parlamendis taga ja kui Ungari otsuseid kiusatakse taga, siis äh, sellest pole midagi. Euroopa, Ungari valitsuse laimamine äh,, sellega, see on ka lubatud, aga enda eest seismine, see ei ole lubatud. iga inimene, kes austab demokraatiat äh,, keelduks sellisest lähenemisviisist the case um, after your contribution uh, that one or two members did also ja pärast äh, ma pean ütlema, et mõned kasutasid äh, üsna emotsionaalset keelekasutust, aga oma viieminutilises sõnavõtus, kus te olete juba kolmkümmend sekundit ära kulutanud, kas te võiksite äh, palun äh, jääda väärikaks ning kasutada parlamendile sobivat keelekasutust, palun andke endast parim selleks. I am just requesting that. What, what, what is happening here today is an examination. see, mis siin täna toimub, on proua Sargentini raporti ülevaatamine, läbivaatamine ja Sargenti, proua Sargentini tutvustab oma raportit ning ma ei taha, et äh, siin tuleks suur äh, kemplemine tulemuseks, nii et keskenduge äh, teile esitatud äh, konkreetsetele küsimustele, see oleks kõige parem. aitäh! austatud ähm, esimees, sõnavabadus ning äh, arvamuse vabadus peaks ka minu suhtes siin kojas kehtima. aga kui see nii ei ole, siis pean teie eeskirjadest kinni jään sellegipoolest endiselt seisukohale, et siin selles arutelus on Ungarit rünnatud ning me ei saa leppida sellega, et meie vastust kirjeldatakse rünnakuna selle asemel, et pidada seda lihtsalt hinnanguks teie sõnavõttudele. mina tahaksin toonitada seda, et me oleme võitnud kolm järjestikust valimist kahe kolmandiku häälteenamusega, seda kolm korda järjest siis. Te küsite, et mis on minu legitiimsus esindada ungarlasi. Ähm, ma võin sinult ka, teilt ka küsida, kui paljud Euroopa kodanikud äh, Äh, valitsesid, valisid teid selleks, et te ungarlastele siin kojas jutlust peaksite. ja te, mis puudutab teie süüdistusi antisemitismi osas, siis jah äh,, Ungaris on Sorosega arutelu, me ei ole mitmetes küsimustes äh, ühel meelel, iseäranis, mis puudutab rännet äh,, meil lahkarvamusi. George äh, Soros ei tahtnud, et meie valitsus valimised võidaks ja ta ei äh, varjanud seda seisukohta aga kui meie Sorosega räägime, siis meie ei ähm, hooli tema kuuluvusest või usust. roheline parlamendiliige, kes enam siin saalis ei ole, süüdistas meid ja Jobbikit äh, mina juhiksin tähelepanu sellele, et opositsiooni valimiskampaania keskendus ainult ühele, ungarlased, nõndanimetatud rohelised ja sotsialistid püüdsid jõuda kokkuleppele Jobikiga, meie paremäärmuslastega, selleks, et valitsust kukutada ja nüüd siis süüdistate teie meid äh, koostöös äh, paremäärmuslastega, hoopis rohelised ja sotsialistid tegid seda valimiskampaania ajal. härra esimees, tahaksin äh, teid informeerida sellest, et ähm, meil on äh, faktiline, me oleme edastanud faktilise info raporti kõikide punktide kohta teie raportis. mis puudutab vabaühendusi, siis ma arvan, et äh, Ungari rahvas peab saama eeldada, et äh, organisatsioonide rahastamine on läbipaistev siis, kui tegemist on organisatsioonidega, kes tahavad mõjutada avalikku arvamust. sellisel juhul on täiesti legitiimne, äh, nii nagu ka poliitiliste erakondade rahastamise puhul on selline läbipaistvus igati äh, legitiimne teave kui on tegemist organisatsioonidega, kes tahavad poliitilisi seisukohti mõjutada, siis äh, miks nad peaksid tahtma oma rahastamisallikaid varjata? esimees. ma tahan eitada ka seda, mida te ütlete, et me muudame elu raskeks vabaühendustel Ungaris. see ei ole tõsi. meie tahame et vabaühendused avalikustaksid, kes neid rahastab. ja see ei muuda nende elu keeruliseks, kui nad peavad online rahastama, rahastamise kohta infot edastama. meie jaoks on läbipaistvus oluline ja jääme oma seisukohtade juurde kindlaks. mis puudutab ähm, akadeemilise maailma vabadusest, siis äh, Ungaris on üle kahekümne välisülikooli ja ainus, kes uue reguleerimise üle kurdab, on Kesk-Euroopa ülikool. meil on vähemalt kolm Ameerika ülikooli Ungaris ja teie kuulete ainult ühe ülikooli kaebeid. kui Ameerika ülikool tahab meiega koostöölepingut sõlmida, siis miks teised ei peaksid, peaks seda tahtma? hindan seda, et äh, andsite mulle võimaluse siin kojas äh, sõna võtta, aga mingis endiselt pole meie jaoks aktsepteeritav see, et te siin kojas levitate Ungari kohta valesid ning seetõttu kirjutan teile faktilise ülevaate kõikidest punktidest, äh, mis selles raportis on. suur tänu võimaluse eest teie ees kõneleda. suur tänu tõlkidele, et nad lubavad meil täna üle aja minna, ütleb härra esimees ja annab sõna proua Sargentinile. Oh, jah, kas teil on äh, protokolliline küsimus, kui jah, siis jah. vastasel juhul ei anna teile sõna. meie Euroopa Liidu, mitte ainult parlamendi äh, põhimõtteks on äh, austada vähemusi ja seega nõuan, et te kaitseksite vähemusi ka siin sellepärast et tegemist ei ole protokollilise küsimusega, ütleb äh, esimees. aga härra Jurek jätkab, meil on õigus sõna võtta. niimoodi seda komisjoni juhtida ei tohi ja ma nõuan, et arvestataks ka meie vabadustega ja õigustega siin right,. härra Jurek, see oli küll nüüd naeruväärne. proua Sargentini, palun jätkake Interpreters are giving us extra time, so don't waste time. Mrs Argentini. I really appreciate the extra time from the jah, aitäh, tõesti, ma hindan väga, et äh, tõlgid andsid aega juurde. sellises arutelus, kus tundub, et me ei räägi üksteisega, on oluline, et kõik saaksid äh, vajalikus keeles seda kuulata. ma kutsun teid mind korrigeerima vigu, kui te arvate, et vigu on tekkinud. Te saate seda teha läbi muudatusettepanekute, see on teile ka selleks ette nähtud. vist on viieteistkümnes mai see tähtaeg. lugupeetud esimees, ma saan vägagi hästi aru, et parlamendiliikmed äh, viivad ellu ka parteipoliitikat ja ka mina teen seda, kui vaja. aga siin pöörduti minu poole su-, palvega kirjutada raport, mis läheb täiskogule ja ma usun, et ma olen tõesti andnud endast parima selleks, et anda võimalikult põhjalik ülevaade ning äh, minu partei poliitika siia alla ei käi. me olime niivõrd viisakad, et võimaldasime Ungari valitsusele tulla meie juurde äh, ja ma eeldan, et nad näitavad ka üles seda, et nad on ikkagi valitsus. siin äh, ma näen lihtsalt, kuidas on segamini aetud valitsus, äh, riik, rahvas ning äh, poliitiline partei endiselt takistavad arutelul edasi minna. ma ei usu, et see on hea, aga muidugi on teie õigus siin rääkida, ütelda, mis te heaks arvate. aga ma saan samuti äh, teha kommentaari selle kohta, et mind üllatab see, et Ungaris äh, valitsuse äh, esindaja ütleb, et ma valetan. Te ütlesite siin sedasama. ja oma raportis, mis te meile saatsite, üritate Äh, ümber lükata minu raportis, ütlete, et raportöör ei ole omaenda teadustööle toetanud äh, erinevates valdkondades ning äh, ei tee enda järeldusi. jah, härra, teil on õigus, tõepoolest, ma uurisin ja siis kasutasin seda teavet, mis on institutsioonidele kättesaadav, aga te ei saa väita, et ma valetaksin ja seejärel ütelda, et kogu see info, mida ma olen kasutanud on mu enda järeldustest tulenev. ei, see lihtsalt ei lähe kokku. ma arvan, et me peaksime ikkagi lugupidavalt äh, äh, seda arutelu jätkama, järgmiseks sammuks on muudatusettepanekute esitamine. nagu ma ütlesin, tegemist ei ole läbirääkimistega ühe liikmesriigiga, vaid tegemist on raportiga, mis lõpuks läheb äh, nõukogule. mina selles suunas tööd teen ja teen seda koos kõikide kolleegidega Ähm, kes tahavad, äh, variraportööridega ja ootan ka teie ettepanekuid. suur aitäh raportööri muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viieteistkümnes mai äh, kell äh, kuus õhtul, aitäh kõikidele arutluses osalemast!